kolleegi, anche see eh. kallid kolleegid, kuigi paljud ei ole veel kohal, arvan, et peaksime siiski alustama. kuulas, ootasime juba akadeemilise veerand tunni võrra, ootasime ära, aga, aga ma loodan, et teised kolleegid jõuavad varsti ka kohale. kõigepealt tahaksin öelda tere tulemast eh, John Bellile kes on bioökonoomia osakonna esimees Euroopa Komisjoni teadusuuringute peadirektoraadis ning kes on koostanud uurimuse eh, Food kaks tuhat kolmkümmend, nagu te kujutate isegi ette, tegemist on äärmiselt olulise eh, eh, teemaga meie komisjoni jaoks, sest Eh, tahetakse kasutada teadusuuringuid, innovatsiooni, teadmisi, digitaalmajandust, eh, et euroala eh, elavdada ning seejuures on äärmiselt oluline kaasajastada põllumajandussektor, et selle mitmekesistamise loota, et, et luua ka jätkusuutlikumad ja konkurentsivõimelisemad äh, Ehm, põllumajandustootmised ning eh, pärast sõnavõttu ärakuulamist kuulame, alustame, alustame aruteluga ning annan nüüd sõna eh, lugupeetud kolleegile tema ettekande jaoks. Eh, suur tänu, härra doktor Paolo de Castro, kes on väga tõsine liider, et mõelda toidu ja toitumise järe, äh, järjepidevusele. Food kaks tuhat kolmkümmend tulenes ähm, Milano EXPO-l, kus doktor Delano Castro äh, töötas selleks, et mõelda, millised on põllumajanduse ja toidusektori vajadused, nii et tänan selle võimaluse eest kohtuda ja rääkida asjadest täna kuidas me näeme toidusüsteemi teadusuuringute innovatsiooni valdkond? see on erinev mõnest teisest perspektiivist, mis te olete näinud täna hommikul, mida te näete pärastlõunal just nimelt regulatiivses mõttes. mina olen biomajanduse direktoraadi äh, direktor äh,, DG teadusuuringud ja innovatsioon. me oleme seda pikemalt vaadanud, oleme seda vaadelnud, vaadeldes erinevaid järeldusi ja trende, vaadanud teadust, tehnoloogiat ühiskonnas ja püüame teile mõned järeldused esitada. täna tahan rääkida toidust aastal kaks tuhat kolmkümmend. see on esimene kord, kui me oleme teinud teadusuuringute innovatsioonistrateegia selleks, et vaadata vajadusi ja võimalusi põllumajandus- ja toidusektoris aastani kaks tuhat kolmkümmend, püüdes pakkuda jätkusuutlikku lähenemist. räägin teadusuurist, uuringute innovatsioonipoliitikast, mis vaadab, vaatab toidu ja toitumise äh, tarnekindlust vaadeldes samal ajal süsteemi, mis on vastupidav ja jätkusuutlik. on kolm põhilist asi. üks asi, põllumajandus- ja toidusektor äh, on üks põhilisi väljakutseid, mis meil äh, tekib järgmise kahekümne aasta jooksul ühiskonnana ja majandusena. teiseks, selleks, et selle kõigega toime tulla, kuigi meil on teatud äh, regulatiivsed poliitikad, me peame siiski, me peame seda siiski vaatama tervikuna Äh, põllult lauale ja, ja sealt edasi, nii et me näeksime nende potentsiaal, kes maapiirkondades elavad ja töötavad toidutööstuses, äh, et nende ideid, äh, kes soovivad siis sellesse süsteemi panustada, neil oleks see võimalus. ja selleks, et jõuda sinna, kuhu me jõuda tahame või milline on see Euroopa Liidu poliitika ja mida on lubanud see koda ja teised Euroopa institutsioonid peame looma kõrgema ambitsiooni teadusuuringute jaoks selleks, et pakkuda kiiremini lahendusi ja järeldusi nendele, kes peavad äh, nendele, kes elavad seal, kus nad töötavad ja kus nad hääletavad. nagu te määrad, märkate, on siis äh, poliitikate koherentsus. Need, kes tegelevad teadusuuringute äh, komisjonis, ei ole tegelikult kaasotsustamise protseduuri kliendid. Nemad on, nendeks Äh, on raamotsuste tegijad eelarveasutustest aastani kaks tuhat kakskümmend, aga me vajame kolleegide tööd selleks, et lihtsustada ja edendada ühist põllumajanduspoliitikat ja investeerimisfonde teistes valdkondades. kui me alustame, siis äh, see on minu nelja, äh, neli hobust enne maailma lõppu, põllum-, põllusüsteem äh, põllult kah- äh,, laudast lauale on meie ühiskonna keskmes. me teame, et asjad on jõudnud täiusliku tormini mingisugust teist planeeti meil enam ei ole, meil ei ole manööverdamisruumi, meil ei ole alternatiive, kui asi puudutab bioloogilisi ressursse ja seda, kus inimesed elavad ja töötavad. kui me võtame vastu MFF-i Euroopa Liidus, siis äh, siin kojas ja teised institutsioonid teevad väga suuri otsuseid. kui see jõustub, on meil vaja, on alles jäänud vaid kümme saagikoristuse aega selleks, et saavutada eesmärke aastaks kaks tuhat kolmkümmend. see on kaks parlamenditsüklit või kaks ja pool eelarvetsüklit, kuidas te seda iganes vaatate. meil on väga vähe aega selle muutuse elluviimiseks. mida see muutus tähendab? kliimamuutuste mõttes nagu te Bonnis toimunud aruteludel nägite, toidu raiskamine on Hiinas ja USA-s kõige suurem kasvuhoonegaaside tekitaja, toidu raiskamine ja toidu kaotus Euroopa Liidu, väljaspool Euroopa Liitu ja toidu kasutamine Euroopa Liidus, kolmandik toidust, mis me toodame, kas läheb kaduma või visatakse minema me peaksime oma majandust ja ühiskonda ümber organiseerima. isegi toidu raiskamise mõttes on võimalik suuri muutusi teha. Katowices järgmisena toimuv kliimakonverents vaatab seda, kuidas me saame teha koostööd põllumajanduse ja toidusüsteemis selleks, et leevendada ähm, kasvuhoonegaaside emissioone. kui me vaatame ilma, inimesed ei oska neid asju kokku panna. kui te esimest korda on Euroopat mõjutanud äh, orkaan, mis äh, oli pärit Atlandi ookeanilt ja kui see läks läbi Portugala, Portugali, siis ta äh, korjas üles äh, Sahara äh,, Sahara äh, liiva ja äh, muutis äh, õhu veel kuivemaks ja see kandus äh, Eestini välja. me näeme poolased kasvat- äh,, põllumajandusperiood on teistsugune, sellepärast et on muutunud kliima, on probleeme veega, nad peavad vaatama, kuidas tuleb muuta ja tugevdada mulla süsinikustruktuuri. ehk väga paljud eeldused põllumajandussektoris muutuvad. kui me vaatame jätkusuutliku arengu eesmärke, näete eesmärke, mis meil on äh, meil on kahene koorem, ülekaalulisus ja äh, nälg. rohkem inimesi on ülekaalulised kui näljased, aga meil on olukord, kus meil on kolm miljardit inimesed, kes sõltuvad äh, kalandusest äh, peamise proteiiniallikana. ja samal ajal muutuvad kalavarud teist äh,, muutuvad ja kolivad need mujale. arenevates riikides muutub dieet äh, tärklipõhisest proteiinipõhiseks äh,. maailma idapoolne osa tahab toituda nagu läänepoolne osa, me mõjutame oma naabrite toidusedelit, kus me leiame proteiini oma toidu- ja söödasüsteemide jaoks, see on kriitiline küsimus. sellepärast ma räägin sellest, kuivõrd kasutatakse energiat ja vett meie öö, toidutootmissüsteemides. see on väga suur muutus, kui me tahame ära toita üheksat miljardit inimesest, inimest kuuekümneprotsendiline nõudluse kasv, äh, nõud-, äh, kasvab proteiini äh, tarbimine, muutuvad kliimatingimused, muutub muld, põllumajandusloomad ja inimeste tervis nende ümber. kui te vaatate maja, ökosüsteeme, kus see toimib, siis me näeme väga suurt survet bioloogilisele mitmekesisusele, erinevatele liikidele erineval tasandil tulemused pole veel meile kohale jõudnud süsteemselt, aga fundamentaalsed äh, süsteemid äh, võivad tekkida äh, toiduahela võtmetähtsusega osades nii maismaal kui meres ja õhus. me räägime enam toidusüsteemist, me räägime maast ja merest, need kaks tuleb omavahel ühendada. väga paljusid probleeme me ära ei lahenda, kui me lihtsalt äh, Äh, muudame erinevaid sektoreid erineval moel. meil on vaja süsteemset lähenemist, me peame muutma toidusüsteeme, toetama neid, inimesed, kes elavad ja töötavad toidusüsteemis, peavad selle ära tegema. Milanos, kui me tegime EXPO-t, siis doktor De Castro üt-, ütles, et üks asi, mis globaalsel dimensioonil välja tuli ja lo-, olulised muutused toimuvad täna Aafrikas Pole olemas julgeolekut ilma jul-, toidujulgeolekuta aga, ja ei ole toidujulgeolekuta äh,, toidujulgeolekut ilma toidu ja toitumisjulgeolekuta. me näeme siin, et samad probleemid toimuvad paljudes minu, meie naabr, äh, meie naabruses, kus tuleb luua äh, toidusüsteeme, et kõiki muutusi toetada. selles demokraatlikus kojas on oluline viidata, et meil on poliitilised võimalused ja lubadused, mis suunavad seda, mida me järgmisena teeme me oleme võtnud erinevaid lubadusi äh, erinevates institutsioonides, et anda seda, mida meie kodanikud meilt ootavad. kui me räägime töökohtadest, jätkusuutlikust, jätkusuutliku arengu eesmärkidest, kliimamuutuste eest, investeerimise eesmärkidest, siis me näeme, et toidusüsteem on tegelikult selle kõige keskmes. mis iganes numbreid me toidusüsteemidest räägime, siis see tähendab, et selles töötab umbes üks kuni viis meie äh, inimestest ja kui me oleme vaadanud ÜPP projekte, kui me vaatame numbreid, loomulikult seda on võimalik vaadelda erineval moel, aga mis iganes me näeme, üks viiest inimesest töötab toidusektoris. toidusektor, toiduäri on poolteist korda suurem kui USA-s, aga sinna läheb vaid pool nende investeeringutest. on vähemalt üksteist miljonit inimest, kes töötavad primaarses põllumajandus, seda võib neljaga korrutada ja toidusektor on Euroopa kõige suurem äh, tootmissektor. viimane, millal te kuulsite, et inimesed rääkisid sellest neljast ja poolest miljonist, kes Euroopa toiduainetööstuses töötavad? aga te näete, et debatt käib autotööstuses, siis te saate aru, milliseid väljakutseid see Euroopale esitab kui tekivad uued äramudel, ärimudelid ja muutused ja mõjutavad nii paljusid meie inimestest. seitse protsenti meie ekspordist, kuus protsenti meie SKT kasvust. Äh, see on meie kõige suurem äh, tootmissektorid, nii nagu tegi Airbnb hotellidega, siis on tekkimas uued ärimudelid, bioloogilised mudelid sellele, kuidas me toitu näeme ja kuidas toitu meieni tuuakse. see on suur investeerimise võimalus ja väljakutse meile kõigile. räägin hiljem sellest, mida me näeme programmide finantseerimises, mida eelarveasutus meile paika on pannud, aga näeme suuri muutusi selles, kuidas toitu kasvatatakse, toodetakse, väärtustatakse ja tarbijateni tuuakse see saab järgmise kümne aasta jooksul oluliselt muutuma. toit on järg-, jätkuvalt personaalne, see põhineb, eh, põhineb inimese mikrosoovidel, see on iga rohkem digitaliseeritud tootmisprotsess, ärimudelid, see on pal-, paljuski andmetest suunatud ja paljud tarnesüsteemid, eh, mida saavad Äh, mudelid, kus me praegu ostame toitu linna ääres olevatest supermarketitest, see saab muutuma, me peame Euroopas selleks valmis olema. on teatud probleemid teatud äh, toidusüsteemi osades, andmed on näiteks äh, söödas, söödamajanduses need probleemid, millele varem pole mõelnud, kellele kuuluvad toidusüsteemid, kellele kuuluvad andmed toidusüsteemides, kuidas tuleb väärtus luua äh, põllumajandusettevõtetes äh, tulevikus, sellele tuleb vaadata, milliseid lubadusi oleme poliitiliselt andnud, ajalised raamistikud, meil on väga vähe aega, et selle äh, jätkusuutlikku muutust ellu viia. kaks tu-, Toit kaks tuhat kolmkümmend on meie poolne pingutus komisjonis, kuidas me tahaksime, et toidusüsteem pakuks meile tarnekindlust jätkusuutlikul moel, millised on teadusuuringute innovatsioonivahendid äh, selleks, et seda saavutada. mida see annab, on teadusuuringu ja innovatsiooni poliitilise raamistiku, see annab äh,, läheneb asjale toidusüsteemist, vaatab äh, põllumajandust äh,, põldu ja vett, äh, see vaatab tarbimist ja tootmist, siin on neli põhilist prioriteeti, kuidas asju näha. kliimamuutuste äh, väljakutse, kliimateema, äh, ringmajandus, ma rääkisin enne heitmetest või, või raiskamisest, ja kuidas see aitab ja toetab innovatsiooni ja kogukondi. see on see, kus põllumajandussüsteem elab ja on. see peaks andma struktureeritud vastustust nii et me saame kokku panna investeeringud ja finantseerimise skaleeritav digitaliseerimine peab tulema nii, nagu elektrifitseerimine tuleb sinna, kus seda kõige rohkem vaja on, milliseid oskusi on vaja, kuhu tuleb suunata innovatsiooni ja ühendada selle süsteemi erinevad osad. aga see puudutab ka kohti, tegelikku tegijaid, kes inimesed töötavad ja elavad selles süsteemis. me püüame näha seda, kuidas need äh, ühinevad regioonidesse. Milanis oli linnapoliitika pakt, mis muututas igasuguseid muutusi linnades. meil oli bioregioonide üritust sel nädalal Poolas kus uus biomajanduse, bioregioonide arenemine toetab välja uusi äh, süsteeme kohalikul tasandil ja lõpuks erinevate süsteemide kokkulangevus, äh, kokkusobivus, mille suhtes me peame tegema otsuseid. MFF, kuidas see raamprogramm äh, peaks loodud olema selleks, et areneda Äh, kuidas äh, ähm, kaasaegne põllumajanduspoliitika peaks sellega ühilduma, investeerimisvõimalused, kas me peame äh, sihikule võtma mingisuguse osa majandusest ja samal ajal sinna on läinud väga väike osa investeeringutest? kui veel kiiremini üle vaadata üks, kaks, kolm äh, slaidi, siis mõned näited selle kohta, mida on võimalik süsteemile pakkuda kui võtate mõned näited, siis need on asjad, kas on siis käimas või kohe hakatakse neid finantseerima Euroopa Liidu süsteemide kaudu, me vaatame seda, kuidas toimub fotosüntees. fotosünteesi efektiivsust on võimalik parandada, kui see on võimalik, siis see on üheprotsendine efektiivsus, kui see oleks kaks protsenti, siis me võiksime kohe ära lahendada enamiku toidu äh, probleeme maailmas, see on klassikaline valdkonnas, valdkonda äh,, kus me peame kokku tooma huvitatud inimesed ja parimad süsteemid. alternatiivsed äh, vajadused. on suur osa süsteemist, hoolimata sellest, mis te arvate om, oma arvamisest lihatootmises, on palju alternatiive pakkuda äh, proteiini, mis lähevad lihatootmissüsteemi. Äh, meil ei ole, meil on vaja mõned need äh, süsteemid mida sinna saab suunata, need on äh, toidusüsteemi ülesehitamise tellised. on alternatiive, äh, alternatiivseid viise, kuidas proteiinisüsteeme tuua, on uusi äh, viise, kuidas ühendada toote tootmise süsteeme, akvapoonika, uut tüüpi poed ja farmid ja süsteemid nii USA-s kui Euroopas, kus ühel tasandil võib teil olla agva, äh, vesiviljelus ja sellest äh, saadav äh, tulem, see läheb ähm, väetiseks ja, ja väetiseks ja sisenditeks põllumajandusse ja aiandusse, ehk need on sellised ringmajanduse süsteemid, mis tulevad kasutusse ikka rohkem ja rohkem personaalne äh, toitumine, see tundub inimestele väga kummaline, aga see, kuidas inimes-, asjad arenevad, me oleme jõudmas sinna, kus kõige suuremaid revolutsioone äh, teaduses on mikrobiomid, peaaegu nagu genoomi äh, revolutsioon põlvkond tagasi, me oleme hakkama hakanud aru saama, et soolestikubakterid on elussüsteemid, see on oma ökosüsteem igal inimesel on oma mikrobiom nagu nende peresüsteem. kui me sellest aru saame ja seda toetame, me jõuame sinnamaani, kus te võite kasutada toidulisandeid ja sellist toiduvormi, mida võib äh, screen ida ja kohandada vastavalt äh, inimese vajadustele. kui sul on äh, pähkliallergia, siis te võite oma toidu kodus ise välja trükkida. eakale inimesele võib näiteks arst ette kirjutada, milliseid toite tal on vaja ja trükkida tema toit välja üks viimaseid projekte, mida me uurisime, puudutas haiglates olevaid inimesi, kellel on düsfaagia, kes ei suuda neelata. Neid on umbes viisteist miljonit äh, inimest Euroopas, kellel on neetamis, neelamisprobleem. meil on võimalus äh, trükkida välja 3D äh, toit, mis näeb välja, aga ei maitse nii nagu tavaline toit, aga sellel on võim-, aga see on sellise konsistentsiga, et inimesed suudavad seda omandada, ehk kuidas arendada seda tehnoloogiat nii, et see oleks kasulik eh, nendele, kes, kellel on erivajadused, vanemad inimesed allergiatega, kes ei suuda ise eh, neelata ja teised, ehk sellised asjad on töös terve hulk teema, toitumine, toitumi-, millest koosneb toitumine erinevates elufaasides enne ja peale sündi, milline me seda on haiged või kui nad on vanad ja lõppude lõpuks need maailma osad, kes vajavad kõige rohkem meie toitu, jagada nendega teadmisi, innovatsioone, kuidas me saame aidata näiteks Aafrika eh, toidusedeli arendamist, lisades sinna proteiini ja alternatiivseid toiduallikaid. see paneb, toob ära terve hulga erinevaid probleeme, see ei ole mitte ainult tehnoloogiad, see on tehnoloogia turule tul-, äh, toomine, töötada neid välja, proovida neid erinevates kogukondades, see on see, kuhu läheb maksumaksjate raha ja need, need programmid, mida teie olete kinnitanud. siin on terve hulk asju, kus me püüame leida alternatiivseid äh, toidu ja sööda tootmiseks, kui te vaatate seda, mis me teeme ookeanides, me kontrollime äh, skaleeritud mikrovetikate kasvandusi, mis suudavad absorbeerida süsinikku ja nitraate ja siis on võimalik neid kasutada rannikul olevad äh, äh, töötlemis, töötlemistehaseid, kus neid saab kasutada toidus, söödas, kosmeetikas, pea plastikatööstuseks. see on äh, kuue koma seitsme miljardiline äh, investeering, meil on juba demo äh, tehased, kes on suutelised äh, kasutama toidujäätmeid ja ülejääke selleks, et pakkuda sissetulekut põllumeestele ja kohalikele arendajatele, mis võimaldab neil teenida äh, rohu äh,, raha, nagu näiteks biomäärdeained, bioplastika, biokosmeetika ähm,, tagasi heidetud kalad, mis lähevad kosmeetikas, meil on piimanduse kõrvaltooted, mis lähevad äh, bioplastikasse, toi-, biomajanduses toimub revolutsioon ja see on oluline driver põllumajanduses ja maapiirkondade majanduses. kas põllume-, põllumehed ja elamised on seal vaid üürilised või kaasloojad? nii et toimumas on väga-väga suur muutus, linna äh, põllundus, põllumajandus, mis töötatakse välja linnade jaoks, eriti Hiinas inimesed mõtlevad selle peale, kuidas kujundada linna nii, et äh, tuua sisse vajalik proteiinikasv, kas siis linnade ümber või linnade sees ja loomulikult tootja ja tarbija vahelise suhtlemise digitaliseerimine ehk toimumas on palju asju, väga palju muutub, väga palju on lahendusi probleemide jaoks, mis seisavad põllumajandus- ja toidusektori ees. meie ees seisab kõige suurem väljakutse peale tööstusrevolutsiooni kuid meie kogukondades ja teadusuuringutes, väriettevõtetes ja perefarmides, toiduärides on võimalused sellega toimu, toime tulla. me peame hoolitsema selle eest, et põllumajandus ja toidusektor ei ole Euroopa Liidu majanduse magav hiiglane, kuid teda tuleb kõige rohkem üles ajada ja toetada. nagu ma ütlesin alguses meil on aastani kaks tuhat kakskümmend alates umbes kümme saagikoristust selleks, et seda süsteemi muuta, nii et meil oleks jätkusuutlik süsteem, kus inimesed elavad ja töötavad. peale Milano EXPO-t äh, ja mõned järgmised aastad on kriitilise tähtsusega, me teeme sündmusi ikka ja jälle selleks, et mobiliseerida ressursse, tööstus, äh, põllumajandus ja toidukogukondades me püüame ette valmistada ja äh, kokku panna järgmise äh, raamprogrammi. Bulgaaria eesistumisel äh, toimub äh, neljateistkümnendal, viieteistkümnendal juunil Plovdivis suur ürida-, äh, üritus. asepresident, ma tean, et te olite kohal, kui me selle algatuse möödunud aastal käivitasime. me saime parlamendilt suure toetuse, ma ei tea, kas maailma toidupäeval aastal kaks tuhat kaheksateist tahaks parlament nende teemade juurde tagasi pöörduda me oleksime hea meelega sellega, sellest uut, uuesti rääkimas või räägime nendest teemadest või teistest küsimustest, mis teil võivad olla, või tööta teile, teiega koos, et leida raam nendele küsimustele, nagu me kõik teame. toit on Euroopa Liidu mitteametlik ühine keel lauad, millal me teeme, millel ümber me teeme ühiseid otsuseid, seal on ka reeglina toit ja ma tean, et Euroopa Liit ei toeta inimesi selles mõttes, mida tähendab toit nende jaoks, mis, millised on nende põllumajanduslikud kogukonnad, kuidas nad töötavad, elavad, kuidas me anname majandusele uusi võimalusi, uusi töökohti idas, läänes või mujal. Äh, ma arvan, et nad, need inimesed ootavad, et me teeme palju rohkemat kui lihtsalt investeerime raha teadusse ja tehnoloogiasse ja pane seda sinna, kus seda kõike rohkem on vaja. tahan teid tänada teie tähelepanu eest. ma rääkisin natukene äh, kauem kui äh, kümme minutit äh, selleks, et küsimustele vastata. suur tänu. suur aitäh, suur aitäh teile tõesti. suur tänu ettekande eest. see on äärmiselt äh, oluline teema ja kolleegide jaoks väga huvitav, nii et äh, kindlasti on teie ettekanne aluseks väga huvitava dialoogi algusele. ma sooviks tutvustada äh, või andma sõna kõigile kolleegidele, kes sõna soovivad ja tahaks meenutada kõigile ühtlasi seda, et innovatsioon ei ole vastuolus traditsiooniga, vaid traditsioon, eriti põllumajanduses on äh, hästi õnnestunud innovatsioon. ning äh, alustame siis äh, arutelu. kõigepealt saab sõna Marian McGinnis ja edasi ülejäänud kolleegid. Well, thank you um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 kes on need parimad äh, tegutsejad selles valdkonnas, millised on need parimad praktikad äh, selleks, et näiteid välja tuua ja meil on vaja näha, et asjad toimivad tõesti äh, konkreetsetest näidetest, kuidas see mõjutab kohalikku majandust. ja põllumajanduse tasandil küsitakse, kas need on ka majanduslikult elujõulised, kui vastu võtta see lähenemine, mis põhineb seal nendel teadusuuringutel, aitäh! Mariette La... suur tänu ja nüüd annan ma sõna äh, härra Anjole. Uh, ma vabandan, et ma hilinesin, ma unustasin, et me pidime alustama pool tundi enne kui äh, tavaliselt ja võib-olla rääkisite sellest, mida mina tahtsin öelda. Euroopa Liidu impordib äh, seitse miljonit GMO peeti ja meie räägime siin äh, sellest teemast ja see, et me peame nii palju äh, valku importima ja mis on ka GMO, võib-olla äh, meie põllumajandustootjad võiksid rohkem, me räägime siin soojaubadest, äh, neid kasvatada, et seda lõhet täita. ja see tehnoloogia aitaks meil toidu kvaliteeti muuta ja selle kohta on meil mitmeid näiteid, aga samas roheliste lobitöö on paljusid hirmutanud oma ettekandes tõite välja mõningaid uusi mõtteid, aga kas nad saavad sarnase veetoga roheliste lobi poolt ja see on see, mis mulle teeb muret, et kui hargmaine ettevõte võib kasu lõigata, kasumit teenida, siis roheliste lobistide arvates on see kindlasti halb, aitäh. suur tänu, Stewart. härra Flanagan, palun uh,. Thank you very much suur tänu, see oli väga põnev ettekanne ja ootusrikas mitmetes valdkondades. viitasite, miljon, enam kui neli miljonit isikut on toiduainetööstusega seotud ja mul on küsimus, kas teil on mingisuguseid mõtteid äh, ka selle kohta, kuidas automatiseerimine mõjutab seda, nagu te näete, internetkasutuse ja kõige sellega me mitmetes valdkondades äh, võib-olla droonid hakkavad umbrohtu äh, koristama ja nii edasi ja nii edasi, millist rolli näete inimestel tulevikus? Äh, selgitasin olukorda oma ühele tütrele ja kes küsis, et kes on see talunik siis tulevikus, mis on tema roll? kolleeg Serra, palun eh, küsida, mis eh, saab põllumeestest eh, kogu selle programmi juures, sest mul on selline mulje, et me kõik saame aru, et meil on tõsine probleem, eh, kliimamuutused, selle tagajärjed, aga mul on selline mulje, et selle asemel, et uurida midagi sellist, millest on näha olnud, et see juba toimib, ja sellesse ka investeerida, nagu näiteks äh, äh, ökoloogiline põllumajandus, selle asemel loome selliseid süsteeme, kus aina rohkem äh, loome selliseid põllumajandussüsteeme, mis aina rohkem sõltuvad kõrgetest tehnoloogiatest, mis on aina kallim põllumeeste jaoks. ma tahaks tõesti teada, aru saada sellest, et kas te kavatsete äh, põllumeestele, põllumeeste ärakadumine, et lihtsalt jääks alles ainult hiiglasuured tootjad, toiduainete tootjad, sest ausalt öeldes vastasel korral ei saa ma mitte millestki aru. ning peale selle tahaksin ma teada, millised on teie Aafrika perspektiivid, sest ka mina arvan, et Aafrika riikidele eh, peab laskma eh, neil omaenda toiduaineid eh, toota, praegu me siin üritame leida Aafrika jaoks lahendusi, aga kui, aga sealjuures me ei küsi aafriklaste käest, mida nemad sellest asjast arvavad, kas oskate sellele küsimusele vastata? suur tänu, kas keegi soovib veel küsimusi esitada eh, härra John Wellile? Eh, kolleeg Petir, palun. Eh, suur tänu, esimees aitäh selle ettekande eest, härra Bell. kas võiksite lühidalt palun selgitada olukorda, et kõik need teadusuuringud näevad uusi töövõimalusi, uusi töökohti, lähtudes hinnangust, äh, kui palju töökohti võiks selle kaudu luua ja mis valdkondades täpsemalt, aitäh! suur tänu teile ja härra Tess nüüd. suur tänu, esimees. aitäh selle ettekande eest, härra Bell. mul on mõningad küsimused hiljuti rääkisin ma ühe valdkonna esindajaga, kes ütle, küsis, et miks muretsete nii palju kliimamuutuste pärast, ta ei rääkinud muutustest, vaid eh, suureneva temperatuuri pärast, sest see võimaldab meil üha enam põhja poole liikuda viljakasvatusega ja seal on meil kõige rohkem haritavat maad, kui seda vaadata, kui lisada mõned kilomeetrid eh, piirkonda, kus on võimalik vilja kasvatada, siis on, loomulikult on siin ka võitjaid kui kaotajaid, aga seda peaks arvesse võtma ja me peaksime teadma, et CO2 kõrgema tasandiga on võimalik saada paremat äh, saaki äh, ja ma ei tea, kas tegemist on üldse niivõrd suure probleemiga, kui väidetakse. ja maakera planeedi ajaloos on olnud pikki faase, kus äh, temperatuur on olnud tunduvalt kõrgem kui praegu lisaks sellele huvitaks mind ka see, mida komisjon teeb selleks, et tagada, et raisatud toit ähm, ringlusse tagasi läheks, sest äh, kriisiolukorras on peaaegu kõik keelatud, aga päev üle tähtaja läinud äh, leiba saaks kasutada loomade, loomasöödaks, äh, kui teatud tingimustega äh, toime tulla. kahe, miljonid inimesed, kellel piisavalt süüa ei ole, äh, saaksid abi sellest, küsimus ei ole mitte tootmisvolüümis, vaid äh, jaotamises, kui vaadata, kui palju vilja kasvatatakse, siis peaks olema piisavalt selleks, et inimesi toita. kui vaadata, kui palju toitu toodetakse, siis on olukord selline, mul on hea meel nende näidete eest tuleviku jaoks, aga väga paljusid asju ei kasutata korrektselt, aitäh! suur tänu, kolleegid! tundub, et meie direktoril on üsnagi palju küsimusi, millele vastata nüüd, palun anna teile sõna. jah, teen ähm, mis võimalik. Äh, see, et äh, traditsioon on innovatsiooni edukas tulemus aseesimees McInnes viitas äh, kolmele küsimusele, mida parlament saaks arvesse võtta. esiteks, äh, meil oleks vaja teadusuuringuid massiivselt laiendada erinevatel viisides kogu toiduainetööstuses, kui vaadata neid võrdlusi põllumajandus, teaduse arenduse äh, osas, mis on rahastatud Euroopa Liidu ja USA poolt, Jaapani või Hiina poolt, siis meie oleme väga kaugel äh, teiste järel ja küsimus ei ole selles, kuidas investeeringuid kasutada, me teame, et me peame äh, digitaliseerima maapiirkondi ja nende teadlikkust suurendama koha peal ja see on ka seotud sellega, mida üks kolleeg ütles, et äh, milline saab olema see tuleviku äh, põllumajanduslik tootmine, kas see on kõik suurtootmine tehastes mm.? tehnoloogia, mis on olemas, võimaldab äh, lokaliseerida taaskord seda majandust, ehk siis ei ole vaja kontsentreeruda suurtesse tehastesse võimalus kasutada teadmisi ja protsesse koha peal, ehitada vastavad ärimudeleid. põhimõtteliselt on meil kõikvõimalikud vahendid selleks, et korraldada meie majandust maaelu piirkondades nii, nagu me soovime, me peame mõistma, et meil on valikuvõimalus. esimest korda pärast tööstusrevolutsiooni on meil võimalik äh, sellele mõelda. ehk siis investeeringud on esimene küsimus, teine aspekt, äh, mida tõstatasid ka mitmed saadikud, see puudutab äh, teadmiste suunamist laboritest inimeste kätesse, ehk siis see teadmussiire, mis nõuab mitmeid erinevaid ähm, lähenemisi, osa on Euroopa Liidu pädevuses, osa mitte. näiteks küsisite, kas me pühendume ka ÜPP kaasajastamisele, jah, me teeme nendega tihedat koostööd, üks küsimus on see, kuidas me kasutame neid äh, tulemusi, tehnoloogiaid, andmeid, äh, praktikaid, mida oleks võimalik kasutada ÖPP raames nende inimeste poolt, kes tegelikult maaelu arendavad. tehnoloogiasiire, äh, teadmussiire, praktika, kõik see. kas see siire inimestele teadmiste osas kasutades kõike seda, mida, mis meil teada on, ära. ja see kindlasti leiab rõhutamist ka ÜPP-s. kohtusin ÜPP äh, aja põllumajandusdelegatsiooniga ja nemad ütlesid, et üks nende väljakutseid on äh, jõulised ähm, põllumajandusettevõtjad, kes tahavad tegutseda, aga neil on raske saada juurdepääsu äh, süsteemidele ja teadmistele, mis on olemas linnades, aga samas maapiirkondades ei ole seda võimalust ja seda peame me kindlasti hõlbustama ja kolmandaks, biomajandus oli mõiste, mida ma varasemalt kasutasin. komisjon just biomajanduse strateegia läbivaatamise eelmisel nädalal avaldanud ja sellest võime ka hiljem rääkida ja me kindlasti kaasajastame seda strateegiat tulevasel aastal aga selle raames, mis varasemalt oli tehnoloogia poolt tööstusepõhine lähenemine, äh, pakkuda erinevaid ähm, äh, lahendusi ähm, maapiirkondades, ähm, erinevates valdkondades ja tõesti võimaldada maapiirkondade biomajandust areneda ja säilitada elumaal, keegi küsis, milline on see tulevane põllumajandustootja, siis kõik see sõltub äh, väärtuste äh, säilitamisest äh, piirkonnas. jah, meil on droonid ja robotid ja automatiseerimine ja tehnoloogiad, aga küsimus on selles, mis on see, kuidas luuakse väärtust kogukondades, kus on ähm, ökosüsteem ja kõik need komponendid see, mis praegu toimumas on, et meie arusaam väärtusest, mis on sellega seotud, milline, mis on seotud loodusressurssidega, on läbimas muudatust. inimesed võib-olla mõtlevad, et eh, see on küll hea mõte, mis võiks olla osa poliitilisest eh, perspektiivist või spektrumist, aga kui vaadata, mida on võimalik maavaradega teha, kui need korralikult hallata, siis seda väärtust on võimalik äh, taastoosta äh, kestlikult ja puhtalt koha peal, kus inimesed elavad maapiirkondades. küsimus on selles, kas me teeme seda Euroopas või Hiinas kus äh, kõik kuulub ähm, riigile, kes tehnoloogiaid välja arendab ja kasutusele võtab ja kõik me näeme, mis kümne aasta pärast võib saada ja kuidas see võib mõjutada Euroopat ja siis me kõik võib-olla mõtleme, et mis nüüd toimus. seepärast peame sellele ettevaatavalt juba mõtlema. ÜPP kaasajastamine, teadmussiire, võimaluste kasutamine põhimõtete tutvustamine, kriitilised eh, võrgustikud, eh, mis toovad omavahel kokku eh, põllumajandustootjad ja maaelu edendajad, väga huvitavad ideed on käimas ja palju on ka seotud, kuidas Erasmuste praegusest valdkonnast edasi arendada. aga sellest ma hetkel pikemalt ei räägi. härra Agnew rääkis sellest, Äh, mis on väga tõsine probleem, ehk siis valgupuudus. meie ei vastuta äh, reguleerimise eest ega liikmesriikide demokraatiate otsuste eest, meie teadusuuringute või poliitika kujundajatena elame maailmas, kus me elame, aga jah, kindlasti kui on mingisugune valgu, on eesseisvas valgupuudus, meie ka-, äh, käsitleme, millised on erinevad allikad näiteks ähm, vetikad, rannikupiirkonnas on olnud palju probleeme kalandusvaldkonnas, aga siin on suuri võimalusi mitte ranniku, teha seda ökosüsteeme au, austades rannikupiirkondades ja isegi kaugemal äh, vesiviljeluse äh, kaudu äh, ehitada vastavaid vetikate kasvandusi, on erinevaid vilju, mida on võimalik kasvatada ja ka taaskasutada valku, mis süsteemis on ja see on omakorda seotud sellega, mida ütles härra Flanagan. mis puudutab automatiseerimist ja robotikat ja droone ja kõike seda, siis tegemist on valdkonnaga, et me oleme sisenemas uude etappi, me kõik ei mõista seda teadust ja see hirmutab inimesi. ja siin on väga oluliselt vaja arutada seda, kuidas me tahame oma põllumajandust, toidusektorit arendada, automatiseerimine, droonid ja kõik see, ja andmetel põhinevad protsessid, täppispõllumajandus, mis on juba olemas, kus on võimalik äh, erinevaid andmeid omavahel siduda, pinnase, põllukultuuride, väetiste, kõikide erinevate aspektide vahel, kõik see on võimalik kokku panna ja lisada see teatud seadeldisse ja lasta põllumajandustootjal sellest lähtuvalt oma otsuseid teha. väärtus, me peame andma tootjatele vahendid ja laskma seda väärtust koha peal äh, toota. aga meil on siin valikuvõimalus, kas me soovime, et meil oleks äh, äh, maakogukonnad või mitte ja enamus meist äh, loomulikult mõistavad seda, isegi need, kellel ei olnud seda võimalust üles kasvada maapiirkonnas. rääkides majandusökoloogikast ja kõigest, mis on äh, tipptehnoloogia. meie eesmärk on tagada, et äh, kättesaadav oleks lai valik lahendusi. üks projektidest, mille kallal me töötame, puudutab äh, maatur-, tu-, tõuge või va-, varasemaid iidseid sorte me vaatame ka vastupidavuse teemat, me õpime minevikust, põllukultuuridest, mida võib-olla mõnda aega ei ole kasvatatud, aga millega on võimalik tagada mitmeid võimalusi äh, põllukultuuride puhul, mis on ilmastikukindlad ja lisaks sellele kolleeg rääkis sellest, kas me peaksime muretsema kliimamuutuste pärast. vastus on see, et me kõik teame, et planeet jääb ellu ainult üheksa miljardit, kes siin elavad, võib-olla on probleemi ees ja küsimus siin puudutab erinevate tegurite kooskõla, kõik sõltub sellest, kas elada õigel hetkel õiges kohas, siis läheb hästi, aga samas on vaja teada, kus see õige koht on. Poola kolleegid äh, kajastasid see reaalsust, äh, et kasvuhooaeg äh, põhja pool pikeneb, aga samas tekivad muud probleemid, vesi, süsinikustruktuur pinnases ja nii edasi, ehk siis tegemist on ähm, Äh, probleemide kombinatsiooniga, mitte ainult äh, temperatuuri kõrgenemisega, näiteks orkaanide ähm, teema, mis ka Euroopat on puudutanud ja see tuleneb otseselt sellest, et Ida-Atlandil on äh, vesi soojenenud kahekümne kuue kraadini viiekümne meetri äh, sügavusel, kui see aset leiab, siis tekib orkaan äh, kliimamuutused kõrvale jättes. kui vesi soojeneb, siis tekivad selle tagajärjel ilmastikunähkused, äh, mis on nüüd jõudnud Ida-Atlandile, Atlandile ning Sahara kõrbetuuled tekitavad liivatorme Portugalis ja nii edasi ja nii edasi. ehk siis tegemist on kombinatsiooniga erinevatest aspektidest ja teadlased ütlevad, et meil on vaja ka erinevaid lahendusi sellega toimetulemiseks ja pinnas on siin üks kõige olulisemaid aspekte. eelmisel nädalal äh, avaldatud programmis oleme me käivitanud Euroopa pinnase äh, strateegia selleks, et vaadata, kuidas on võimalik uuendada äh, pinnast äh, erinevatest kogemustest lähtudes me peame tagama, et äh, me teeme kõik, mis võimalik, et probleeme vältida, lisaks toidujäätmete teema. Äh, tegeleme sellega mitmest aspektist lähtuvalt, ühest küljest ringsüsteem kõikide valdkondade puhul et ka ÜPP-s oleksid vastavad meetmed ja struktuurifondid võtaks seda arvesse, põllumajandustootja eh, tasandil eh, kasutada ära neid toitaineid, kõike seda, mida oleks võimalik eh, turvaliselt uuesti kasutada, nõuab loomulikult reguleerimist, see puudutab jäätmekäitlust, ka parlamendi poolt ja nii edasi, aga me teame, meil on vaja leida tehnoloogiaid, mis tagavad ohutu äh, taaskasutuse teatud äh, materjalide puhul, mis varasemalt ei ole seda olnud. lisaks sellele biopõhine majandus, kuidas meil on võimalik äh, luua vastavad seadmed, mis demonstreerivad seda, kuidas olmeprügi ähm, väärtus, väärindada ja see tähendaks seda, et tulevikus äh, prügi ei peaks minema prügilasse või ladestamisele või põletamisele, vaid võiks olla tuluallikaks kodanikele ja linnale, meil on vaja selliseid tehnoloogiaid, mida on võimalik rakendada meie huvides. ja nüüd Aafrika küsimus. lisaks kolleeg küsis, mis puudutas potentsiaalseid töökohti enamus näitajaid, mida me käsitleme põllumajandusvaldkonnas üldise arusaama põhiselt, näevad vähenevat tööjõudu, aga lähtutakse tänastest arusaamadest, mida inimesed kahekümne, kolmekümne aasta pärast maapiirkondades saavad teha, sõltub investeeringutest, mida me teeme. me näeme maailmas linnastumise trendi küsimus on selles, kas me tahame, et meie ehitustööstus oleks äh, biopõhine kahekümne, kolmekümne aasta pärast metsapõhine, kasutaks vastavaid materjale, mis nii nagu Viinis on see kahekümne, kolmekümne korruseline hoone, kus äh, kasut-, taaskasutatakse ehitamisel äh, tekkinud heitgaase ja nii edasi kõik sõltub sellest, kuidas me tahame korraldada oma elu ja inimesed liiguvad sinna, kus äh, töökohad on. biomajandusstrateegia kaks tuhat kaksteist äh, osas äh, viitas seitsmesajale töökohale, mis võiks tekkida kõrge väärtusega majanduse kohta, põllumajandus, toiduainetööstuse kohta mul neid näitajaid ei ole võib-olla kui keegi tuleb taaskord ÜPP-st rääkima, siis saate neilt küsida, aga ma kindlasti üritan äh, selgitada seda välja. ja lõpetuseks Aafrika teema. kolleeg Rodriguez küsis Aafrika kohta meie ülesanne ei ole mitte teha otsuseid inimeste jaoks, vaid leida vahendeid mis on võimalik kasutusele võtta Euroopa Liidus, usume me, et teadmised on avalik hüve ja meil peaks olema avatud äh, teadussüsteem ning äh, teadmised, mis luuakse, peaks olema inimeste kasutuses ja see on väga oluline avatud maailmas partnerluses Aafrikaga ja kõik see, mis me seal teeme, kohalike ametijõududega teeme, nemad panevad paika oma tegevuskavad ja kui me lepime kokku, et teadlased saavad kokku tulla, siis igasugune ühine teadmine, mis luuakse, lähtub inimeste vajadusest Aafrikas ja hetkel üks puudutab siis eh, kuidas jõuda järele toidu kogusega võrreldes kasvava rahvastikuga kuidas me suudame Põhja-Aafrikas äh, reageerida, kus on suurepärane potentsiaal ka oma valdkondadest, aga nii palju siis minu poolt vastusteks, aitäh. Molto bene, grazie, John. suur aitäh, John. suur aitäh teile selle huvitava ettekande ja arutelu eest. täname teid tõesti südamust äh, ning loodame, et äh, saame varsti ka need äh, olulised äh, tulemused teada, sest meil on neid tõesti väga vaja. ning jätkame nüüd oma päevakorraga. Lähme päevakorrapunkti kaksteist juurde, mis puudutab kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve kasutamise kinnitust ning äh, meie tööta-, töötame välja oma komisjonis arvamust äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda eelarve kasutuse kohta. põllumajandus, nagu me teame, äh, ÜPP suur osa Euroopa eelarvest ja sellega seoses me jälgime väga tähelepanelikult, kuidas kasutatakse Euroopa raha ja kuhu see suunatakse. meie äh, raportöör on kolleeg Karin Kadenbach, ta on valmis juba sõna võtma ja tahaksin meenutada, et äh, kahekümne seitsmendal novembril äh, kolm, kell kolmteist null null tuleb esitada muudatusettepanekud, palun Karin. suur aitäh teile, härra esimees. meil on väga Eh, palju positiivset öelda eh, praeguse eelarvekasutuskinnituse kohta, eh, vigade määr on madal ja ei ületa tihti isegi vea määra. on olnud uusi arenguid, nagu näiteks maaelu arengutoetused, mille veamäär oli üks koma seitse protsenti, teistes valdkondades on veamäär alanenud viis eh, koma null kuni viis koma üheksa protsenti ning kui te tähelepanelikult eh, seda dokumenti läbi lugesite, siis te kindlasti täheldasite, et, eh, et kui veamäär oli enne kuus protsenti, siis nüüd on see viis koma kolm protsenti ehk see on väga kiiduväärne. ning äh, programmid on äärmiselt keerulised äh, ja need on, see on ka seotud olemasolevate veamääradega. ja tuleb öelda, et äh, need veamäärad ei ole seotud mitte hooletusega, paha tahtega, vaid seotud raskustega kogu selle määruse elurakendamisel, sest see on tõesti väga keeruline. tahtsin juhtida teie tähelepanu sellele, et äh, praegu ei ole ka kõige äh, õigem hetk rääkida sellest, mis suunas liigub edasi ÜPP. Äh, on tõsi, et võib esitada veel teistsuguseid kommentaare. me oleme pidanud rääkima noortest põllumeestest, põllumajanduse arengust ja nii edasi. aga praegu on teine teema käsil ja nii et äh, äh, peaksime eelkõige tegelema siin siiski eelarve kasutuse kinnitusest rääkima, Euroopa Komisjon ja Kontrollikoda äh, räägivad ühte asja, meie räägime pisut teistest asjadest, aga üldiselt võime rahuloluga nentida, et ähm, kontrollid toimivad äh, ning äh, veamäär äh, peab veelgi alanema, kuigi see on, ta on keeruline saavutada, peaksime mõtlema pisut rohkem selle peale, kas äh, kontrollid ei tekita kulusid juurde ning ja kokkuvõttes me ei osuta kellelegi teenet, näiteks ökologiseerimise keskkonna, keskkonna kaitsmise juures äh, ei ole eh, eh, see eh, mõju eriti märgatav olnud. ning tegemist on algatustega, mis on olnud väga pikka aega keskustelu keskmeks. kahekümne seitsmendal novembril Eh, nagu öeldud, eh, lõpeb muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, mina üritan kaasata mulle esitatud muudatusettepanekuid ning olen kindel, et, et eh, kolleegid soovivad midagi, mõnda asja muuta või mõnda osa raportist tugevdada. selge on igatahes see, et meil on vaja koguda vajalikku informatsiooni korrigeerimissüsteemides on suudetud veamäära põhi, põhi, põhjalikult vähendada, see tähendab, et me lähme õiges suunas edasi, kuid äh, samas äh, ei ole võimalik äh, Euroopa maksumaksja raha kergekäeliselt kasutada, kuid veamäärad ei näita korruptsiooni ega ka, ka ega eh, hooletust või pahatahtlikkust, vaid eh, väikseid lihtsalt inimlikke vigu. Eh, siin võib olla tegemist lihtsalt sellega ka, et määrus on äärmiselt keeruline, mistõttu enamusel juhtumitest on tegutsetud korrektselt, seega ma arvan, et äh, veamäärad äh, on absoluutselt aktsepteeritavad, nagu siingi öeldud, äh, sellised veamäärad on tegelikult absoluutselt arusaadavad. järgmine kõneleja. suur aitäh Karinile. palju õnne tehtud töö eest. Teie ettepanek oli väga kokkuvõtlik, see on väga hea, keskendutakse olulisele. minu jaoks on see äh, väga teretulnud. ning äh, arvan, et on võimalik kiiresti kokkuleppele jõuda, sest äh, ürit-, ütlesite, et üritate arvesse võtta võimalikult paljusid muudatusettepanekuid põllumajanduspoliitika äh, juures on kõige kõrgemad veamäärad enamasti. punktis kaks öeldakse, et äh, ökologiseerimine ei ole veamäära suuresti mõjutanud. see äh, tähendab, et põllumeestele võib õnne soovida, sest nemad on juba aastaid rinda pistnud Euroopa bürokraatiaga ja saanud, suutnud sellega hakkama saada. ning kui veamäär äh, väheneb, siis see on alati teretulnud. on tõsi, et programmid on väga keerulised, see võib tekitada uusi äh, probleeme, kuid samas, kui me räägime siin äh, inimestest, kes, kes kes eh, ei, eh, ei, eh, tegemist ei ole tegevusega, mis kordub kogu aeg aastast aastasse, vaid tihtipeale põllumehed küll planeerivad oma tegevuse aasta ette, kuid kontrollid ei toimu järg, järg, järjepidevalt iga aasta. ning seda peab ka ütlema, rakendamine peab muutuma märkimisväärselt lihtsamaks, vastasel korral on see liialt keeruline peale selle sooviksin öelda seda, et suur osa vigadest ei ole seotud korruptsiooni ega muu sellisega. võib-olla soovitakse lisaettepanekuid teha, igatahes suur aitäh kolleeg Karmachiga. oleks tore, et teisedki arvamused teistelt komisjonidelt oleks nii kokkuvõtlikud ja konkreetsed. suur tänu. nüüd Eh, annan sõna kolleeg Velderile. suur aitäh, ma sooviksin tänada raportööri tema arvamuse eest. ütlesite, et eh, veamäär on taas langenud, see on hea. on hea ka, et te seda esile tõstate. et eh, see selgelt välja öelda, et et see ei, tegelikult minu meelest see teema ei peaks üldse olema ära mainitud selles raportis. võib-olla on võimalik öelda midagi praeguste positiivsete arengute kohta. praegusel hetkel on meil, äh, oleme Äh, olukorras, kus äh, riskifonde on võimalik äh, vähendada. võime rääkida ka olulistest edasiminekutest, näiteks identifitseerimissüsteemi juures, mis on muutunud märkimisväärselt täpsemaks ning aitab kindlasti vähendada ka bürokraatlikku koormat. suur aitäh suurepärase raporti eest! suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Takula. aitäh, esimees, kallid kolleegid. minagi alustan tänusõnadega raportöörile tasakaalustatud äh, raporti eest ja on väga teretulnud see arengusuund, mida me praegu näeme ka põllumajanduses. väiksem tasand ja just nimelt osamaksude suhtes siin projektis on arvesse võetud olulisi teemasid, mida ma pean väga tähtsaks, aga sellest hoolimata ehk lubate, et ma tõstatan mõned mõtted siin esile, mida ma hea meelega siin tekstis näeksin ja võib-olla siia sisse kirjutaksin. kõigepealt, komisjon peaks liikuma ühtse inspekteerimis- või järelevalvesüsteemi su äh, suhtes. see võimaldaks vähendada bürokraatlikku koormust, mis tänasel päeval näeb äh, välja niimoodi, et väga tihti ja väga on erinevaid kontrolle, inspekteerimist, tuleks ol- äh,, kehtestada üks järelevalvesüsteem äh,. kuivõrd kontrolli uuendada seda ei taha, et see me igal juhul peame kinni pidama seaduspärasusest. on eriti tähtis töötada välja riskipõhised inspekteerimised, salvestada või hoida äh,, salvestada praegused äh, inspekteerimise tulemused ja ma tahan inimestele meenutada, et jah äh,, veatüüpide suhtes on suuri erinevusid, mittefinantsilistel vigadel on tihti põhjus selles, et asjad on liiga komplitseeritud, üheks näiteks on olukord, kus tootja märgib kogemata ähm, emise äh, soo valesti äh, rahamaksja suhtes, see ei tähenda midagi erilist, aga tootjale tekivad sellest sanktsioonid selle, selle ta-, äh, taoliste äh, olukordade suhtes peaks üles näitama natukene paindlikkust, mida praegu me ei näe. aga põhilises osas tänu raportöörile hea tasakaalustatud tekst ja ühise äh, kontrollisüsteemi äh, suhtes tuleb siin vaid tähelepanu pöörata, aitäh! suur tänu teile! järgmisena annan sõna härra Flanaganile. suur tänu, see on väga hea arvamuse projekt ja vastupidiselt sellele, mida ütleb meie Belgrade, et punkt number kolm ei peaks seal üldse sees olema, sest me võime välja panema selle neoontulledega, et inimesed äh, teaksid sellest nii palju võimalik. sest on häbiväärne olukord, kus me näeme, et see, mida me tahame saavutada, äh, komisjon äh, Kallasega välja töötatud konvergentsi, me oleme olukorras, mis on siin kolmandas punktis ära toodud. ülejäänud punktis üks, kaks, neli ja viis, eksimine on inimlik, nii et ma arvan, et me oleme natukene inimlikud lõppude lõpuks. ja me kõik teeme vigu ja ma ei arva, et valdav enamus nendest oleksid sihilikud, aga üks asi, mis eksimusi äh, põhjustab, on süsimuste keerukus ja kommunikatsiooniahela äh, katkemine kommunik-, ähm, komisjoni, riiklike asutuste ja põllumeeste vahel. oleme tegelenud olukorraga, kus reeglid ja kehtestati, anti äh, brošüürikesi põllumajandusinimestele ja see äh, raamatuke, mille komisjon esitas, ei olnud seesama, mis esitati põllumehele. me oleme olnud ka olukorras, kus inimesele määrati trahv, sest süsteem oli liiga keeruline ja siis talt küsiti, võib-olla te võidakse minna äh, nõustaja juurde. ja äh, parim vastus oli see, et äh, paar kuud äh,, ma olin nõuandja veel paar kuud tagasi. nii et selles mõttes, kui, kui ise nõustaja ei saa sellest aru, siis ilmselgelt on süsteem natuke liiga keeruline. suur tänu, järgmisena saab sõna Michelle. suur tänu, härra esimees sooviksin tänada raportööri äh, arvamuse eest ning tuli, äh, tuleksin ühe lause juurde, mida ta kasutas, mis minu meelest on väga oluline, sest äh, praegu kuuleme palju sõnu selle kohta, kuidas põllumajanduse mõju on, milline on põllumajanduse mõju bioloogilisele mitmekesisusele minu meelest see tuleks arvesse võtta. peaksime rääkima sellega ka kontrollikojaga, sellepärast et eelkõige võttes arvesse, et kontrollikoda keskendub eelkõige sentidele ja nende kasutusele, ta ei tegele sellega, kas nende kasutamine on olnud mõistlik arvan, et institutsioonide vaheline äh, äh, sest see, ma arvan, selle peale peaks mõtlema, sest see aitaks ka mõistlikumaid kontrolle läbi viia. tänan, Michelle. härra Tess, palun, viimane sõnavõtja. suur aitäh teile, härra esimees, suur aitäh ka proua Kadenbachile tema suurepärase töö eest, ma ühinen sellega, mida ütlesid äh, kolleegid. ma arvan, et raport väärib meie täielikku toetust, kolleeg Kadenbach äh, Äh, juba aastaid mõtlen ma äh, küsimuse peale, mida peaks äh, panema sellesse raportisse sisse, nimelt et on selliseid vigu, mis mõjutavad maksumaksjat ja teised, millel ei ole mingisuguseid majanduslikke tagajärgi. kui mina olin põllumees, ma unustasin tihti äh, andmeid pangale esitada ja sellele järgnesid sanktsioonid. kuid sellistel puhkudel, kui selliseid vigude eest, vigade eest sanktsioneeritakse, siis tegemist on vead, mis tegelikult on kasulikud maksumaksjale, seega on vaja luua kaks vigade kategooriat. üks, millel, mis mõjutab negatiivselt maksumaksjat ja teised, millele ei ole seda tüüpi e, e, finantstagajärgi. nii oleks võimalik palju paremini e, veamäära arvutada. ning ei ole mõtet topelt sanktsioone välja töötada, sest kui viga tehakse sellepärast, et, et andmeid ei esitata õigeaegselt, siis äh, see on sama hea, kui minu tütar läheb lasteaeda ja, ja ja kui ta eh, läheb, eh, sõidab liiga kiiresti, siis, eh, siis ta saab, siis ta saab trahvi. see ja siis see oleks sama hea, kui teda ka hiljaks jäämise pärast trahvitakse. annan sõna nüüd põllumajandus peadirektoraadi esindajale sõna komisjonist. Well, all, um... aitäh, esimees, aitäh kõigi positiivsete kommentaaride eest, aitäh. ja mis puudutab tänavaastast vigade määra, siis võib-olla ma rõhutan ka, et eksimiste määr äh, ÜPP öö, äh, oli kaks koma viis protsenti, mis on täpselt sama kui DigiAgris oli aastases tegevusaruandest, mis koostati enne kontrollikoda. nii et nagu raportöör ütles, me jõuame sama tulemuseni tänavu aasta. ja võib-olla selle asemel, et rääkida vigade määrast, on oluline öelda, et meil on kindlus, et rohkem kui üheksakümmend seitse koma viis protsenti ÜPP kulutustest on õiged. see on tegelikult see, mida see tähendab, aitäh seda tunnustamas siin arvamuse projektis. muude asjade suhtes ma ei taha väga palju kommenteerida, te võib-olla teate, et volinik Hogan on äh, eelarve kontrolli komisjonis järgmisel teisipäeval, ta räägib kõigist nendest teemast, mis te üldse olete siin tõstatanud, muuhulgas ka otsemaksete jaotusest, aga ma võib-olla ütlen nii, nagu paljud teised on öelnud, loomulikult vigade määr ei peegelda mingisugust pettuste taset põllumajanduse eelarves. kui te vaatate kõige viim-, viimast Olavi raportit, kus nad uurisid põhjalikult äh, pettuste määra, siis on kaugel allapool ühte protsenti, see on kõige madalam äh, kõikidest eelarvetest, see on kõige väiksem äh, pettuste määr ja seetõttu tuleks neid numbreid tõesti esile tuua. me räägime vigadest või kontrollisüsteemidest, mis ei tööta korrektselt või täiuslikult, aga nii või naa. ka digi põllumajanduse jaoks on see väga hea tulemus tänavu aasta, kus on üks koma seitse protsenti äh, esimeses sambas kontrollikoja poolt ja see tähendab seda, et üleüldiselt Kontrollikoda esimest korda peale üheksakümne neljandat aastat, neil oli kvalifitseeritud arvamus komisjoni ähm, kulutuste kohta tervikuna. seda kõike tänu sellele, et üks koma seitse protsenti on esimeses sambas, mis on loomulikult suur osa eelarvest. nii et kokkuvõttes võin öelda, me väga tervitame siinset arvamust loomulikult tuleb rohkem arutelusid ka volinik Hogani äh, poole pealt äh, järgmisel nädalal, kui me räägime eelarve täitmise kinnitamisest, aitäh! suur aitäh! aitäh komisjoni esindajale, suur aitäh ka kõigile sõnavõtjatele, annan sõna nüüd Karinile äh, kokkuvõtte tegemiseks. aitäh, tahan tänada kolleege ettepanekute eest millest oli abi, ma saan võtta paljusid neist arvesse ja see on äh, hea võimalus suhelda Paulineid Vilhoganiga, aitäh! suur aitäh, meenutan kõigile uuesti, et kahekümne seitsmes november kell kolmteist null null on äh, on tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks. nüüd äh, lähme viimase äh, päevakorra eelviimase punkti juurde mis äh, on äh, siis äh, komisjoni esindaja ettekanne ähm, lillest sibulate, sparglite ja põõsaste õiguste pikendamise kohta. algatus sellelt tuli meie kolleegilt Annis Reier-Piirikilt. ta sai ka sidusrühmade esindajatelt kirja, kus paluti äh, kaitseperioodi kolmekümneks aastaks praeguse kahekümne viie aasta asemel, annan sõna Annile, kes seda sisse juhatab, seda arutelu ning ja tahaksin nüüd teada, millised oleks teiepoolsed märkused. Voorzitter, de Europese Commissie heeft tot nu toe geen actie ondernomen om het kwekersrecht. esimees äh,, külalised, komisjon on astunud samme selleks, et Äh, taimekasvatajate õigusi pikendada asparaaguse, äh, sibulate ja äh, puistaimede suhtes pikendada seda perioodi kahekümne viielt kolmekümne aastale, on paljude väikeste ettevõtete huvides, kes vastutavad sordiaretuse ja kasvatamise eest. see on hädavajalik, see on väga-väga tähtis komisjonile seda teha, sest see ajaperiood, mis selleks vajalik on, on niivõrd oluline. kui taimesordi õigused antakse, siis see on alles protsessi algus. on tähtis, et taimesibulate, asparaaguse ja äh, puistaimede õigusi pikendatakse, mitte sellepärast, et see on Hollandi huvides, vaid see on üle-euroopalise tähtsusega. Tül-, tulbid, hüatsindid ja nii edasi, kuid mustikad ja marjad, see on kasulik nii sordiajatele äh, Ungaris ja Poolas, rododendronid ka Itaalias, kes kõik saavad kasu sellest õiguste pikendamisest. kuid väike modifikatsioon määrusesse on vajalik ja see on siis artikkel üheksateist üks ning üheksateist punkt kaks määrusest. seda tuleb samuti muuta. seda on tehtud puude ja kartulite puhul ja selle pisikese modifikatsiooniga äh, muut- äh,, oleks muutus väga suur äh, ähm, eelis sordiaretajale ja sellele, kui suurel alal võib neid kasvatada suur tänu, nüüd ma ütlen tere tulemast Sante peadirektoraadi esindajale, suur aitäh, et te siia tulite. tere tulemast ja annan teile nüüd sõna Merci, monsieur le président. suur tänu, esimees, tere päevast kõigile aitäh selle eest, et olete meid siia kutsunud selleks, et selgitada, kus komisjon hetkel on selle taotluse käsitlemisel, mis puudutab ehm, teatud eh, sortide kaitse pikendamist. Mm. On va faire les changements pour vous, vous avez qu'à demander. Oui, la prochaine. Oui. Ok. Je sais pas, ça marche pas. Bah oui. Next. Ok. Ok. Ça va. Donc... niisiis, euh, pikenduse taotlus on esitatud juba kaks tuhat kaheksa aastal, mis puudutas siis ähm, taimesortide ametit, see puudutas sparglit ja teisi liike, eriti just maasikaid. kaks tuhat üheksandal aastal koostasime töörühma selle analüüsimeks amet, komisjon äh, ja õiguste organisatsioonid ja sellest arutelust tuli välja, et oli väga keeruline paika panna põhjuseid, miks teatud sortide puhul oleks vaja pikemat kaitset ja seega me küsisime äh, põhjendusi selle kohta, miks oleks vaja seda kaitset pikendada samal ajal käivitas komisjon äh, välishindamise seadusandluse kohta ja aastate jooksul ehk siis üheksakümne viiendast kuni kahe tuhande üheteistkümnenda aastani käsitleti seda teemat äh, ning amet otsustas kaks tuhat kümme aastat lõpetada selle taotluse äh, käsitlemise. välishinnang mis käsitles eriti just kaitsepikkust, äh, näitas, et äh, süsteem, mis oli paigas, toimis hästi ning kaitsekestus oli proportsionaalne lähtuvalt analüüsist selleks, et äh, katta vajadused, see oli võrreldav riiklike süsteemidega kaitse osas ning äh, õiguste omajad äh, soovisid äh, kaitsepikkust pikendada, aga võrreldes teiste osapooltega me teame, et tegelikult oli see kestus juba olnud piisav. pärast seda analüüsi tulid kokku eksperdid, kes käsitlesid neid tulemusi, seal olid komisjonid, õiguste omajad, liikmesriigid, ja amet ning nad kohtusid kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat viisteist ajavahemikus ja seda, selles töörühmas ei räägitud sellest kestusest. samas aga kaks tuhat kuusteist oli ametlik taotlus äh, pikenduseks, milles hindas ameti äh, esimees, komisjoni see puudutas ähm, sparglit, ähm, puitpõõsaid, eriti siis teatud äh, marjapõõsaid, äh, maasikad, vaarikad, mustikad, äh, põldmarjad ja lisaks sellele siis ka lille ja sibulad. me vastasime sellele taotlusele asepeadirektor härra Mikko mõistis selle taotluse asjakohasust ning äh, seotust investeeringutega, ta tuletas meelde, et äh, hinda, seadusandluse hindamise käigus äh, leiti, et äh, asi oli käsitletud proportsionaalselt, samas aga siiski taodeldi pikendust, aga mitte just kõigi poolt. ning et oli vaja viia läbi põhjalik analüüs, mis puudutab äh, Äh, selle kestuse pikendamist mitte ainult sektorile, kes õigusi omasid, aga lisaks siis ka puukoolidele, tarbijatele ja, ja ka ametivõimudele liikmesriikides. kui muuta seadusandlust, siis oleks tegemist äh, õigusakti artikli muutust tegemist oleks siis muutmise ettepanekuga parlamendi ja nõukogu määrusse ja selleks, et komisjon seisukohta saaks avaldada, oleks vaja mitmeid aspekte teada. siin on terve see nimekiri välja toodud, ehk siis mis puudutas sortide arvu, kaitsekestus ning keda see puudutab, kes on õiguste omajad ja nii edasi ja võib-olla oleks hea siinkohal mainida ka, mis oli ähm, see äh, taustal rahvusvahelised arengud. ühenduse õigustik võimaldab ähm, kaitset äh, kahekümne viieks aastaks, äh, teatud juhtudel ja üldiselt kahekümneks aastaks. rahvusvahelised konventsioonid, ähm, mis puudutab taimesortide kaitset äh, on lühema kestusega, ehk siis Euroopa Liidu lahendus on äh, laiem. enamuste sortide puhul on see kakskümmend aastat, meie tegime ettepaneku kahekümne viie aasta kohta ja kõige pikem kestus rahvusvahelisel tasandil on kakskümmend viis aastat Äh, puude ja viinaväetide puhul, äh, samas kui meie tegime ettepaneku kolmekümne aasta kohta. mingil määral on meie süsteem äh, pikema kaitsevõimalusega. nüüd eile täpsemalt saime me, me vastuse oma küsimusele äh, ametilt äh, kes äh, vastas äh, kõigile meie küsimustele ja täiendavatele taotlustele, mis me olime kirja pannud. omalt poolt äh, ma ei saa muidugi täna teile täpselt öelda seda, mida komisjon on otsustanud, sest me saime selle info alles eile pärastlõunal, igal juhul analüüsime me lisaandmeid põhjalikult ja kui me soovime jätkata äh, pikenduse taotluse käsitlemisega, siis teate sama hästi kui mina, milline on see menetlus, seadusandlik menetlus komisjoni ettepaneku saamiseks selleks, et teha nõukogu ja parlamendi määruse muutmiseks, on vaja mõjuhinnangut ja muud, kõik see võtab aega, osapoole, osapooltega konsulteeritakse mitte ainult kaitseõiguste omajatega, aga ka kõikide osapooltega. see puudutab kasvatajaid, tarbijaid, kõigi nendega peab konsulteerima omalt poolt vajaks sügavamat analüüsi ja mitmed liikmes- ja selleks, et teha mingisuguseid ettepanekuid äh, parlamendile, nõukogule selle äh, pikenduse vastuvõtmiseks, ehk siis komisjon peab analüüsima, kas on piisavalt andmeid äh, selleks, et et käivitada mõjuhinnang, mis nõuab väga põhjalikku analüüsi kõikide aspektide majandusliku keskkonna ja sotsiaalmõjude osas praegusel hetkel vaatame me põhjalikult läbi seda teemat, sest me saime lisainfot alles eile ja meil on võimalus siis äh, oma plaane tutvustada järgmise kuu jooksul, aga mitte vahetult, sest me peame läbi vaatama kogu selle info, mis me saime ja järgmine ülesanne on siis see, mida komisjon äh, ette võtab ja loomulikult seda teemat käsitletakse nii, nagu see väärib ja me kindlasti oleme teadlikud äh, sellest taotlusest, mis puudutas äh, seda pikendamist. suur tänu, esimees et mulle sõna andsite. Molto bene, grazie, ringraziamo. suur tänu. ja nüüd saame avada arutelu ja alustame härra Pelderiga. ja tänku veel, meneer voorzitter, ik wil eh, allereerst. suur aitäh, härra esimees. kõigepealt ma tahaksin tänada komisjoni väga selle äh, väga põhjaliku ettekande eest sordiaretajate õigused on väga oluline süsteem selleks, et kompenseerida äh, taimekasvatajaid, nad peavad kaitsma teatud äh, tüve, kuid samal ajal peavad nad ka töötama selleks, et paran- äh,, leida paremaid versioone. me räägime äh, sibulatest, puistaimedest ja see ei ole väga keeruline, see on tegelikult päris keeruline, nii et kaitseperioodi pikendamine viie aasta võrra on väga mõistlik. ma saan aru, et paljud riigid seda toetavad. mina tahaksin sellega kaasa minna ja ma arvan, et me peaksime saatma komisjonile äh, positiivse signaali, see tuleks ära teha niipea kui võimalik aitäh, Stewart Agnew! me räägime siin põhimõttest, mis puudutab ähm, taimekasvatajate õigusi ja tasusid. ma väga toetan seda, see on nende ainuke sissetulekuallikas ähm, kadude määr on väga suur, neil võib olla sada erinevat äh, sordi katsetust ja, ja samal ajal valdav enamus nendest lihtsalt ei lähe läbi, aga aeg-ajalt nei-, nad on kulutanud väga palju raha, aga mõnikord õnnestub neil luua äh, sort, mida keegi ka tahab. see jackpot peab ka ära katma kõigi pettumuste hinna ja sellest tihti ei saada aru paljud ettevõtted, kes seda teevad, need ei ole tohutu suured rahvusvahelised kontsernid, tavaliselt on tegemist väikeste pereettevõtetega ja ma usun, et neil on täielik õigus nõuda mingit kompensatsiooni oma intellektuaalse omandi eest. vastasel korral pole mingit motivatsiooni sellega üldse tegeleda ja kaotavad kõik. samuti neil võib olla ka mingi asi, mis näiteks katsetele on väga tore, äh, läheb turule ja siis avastada, et konkurendil on mingi natukene parem, mitte palju, poole protsendi võrra, kõik tahavad konkurenditoodet ja see, kes arvas, et neil on tõeline jackpot, tegelikult ei taha keegi seda, mis neil on. me ei tohi ka unustada seda, et need, kes ostavad neid seemneid ja äh, pistikuid ja, ja äh, tulpe, tahavad ise kasumit teha, teenida, miks nad siis on vastu sellele, et see inimene, kelle intellektuaalset omandit nad kasutavad, peaks ka kasumeid teenima. see on minu, äh, see on minu jaoks äh, arusaadav, mul oli äh, suhkrupeedi põld, mis nägi väga vilets välja, ma ei saanud aru, miks, kutsusin eksperdi ja mulle öeldi, et sellel põllul oli ähm, peedid süstinematood ja kui mul oleks seda varem öeldud, sellepärast et ma poleks sinna iialgi kasvanud, seda äh,, see vähenes kahekümne viie protsendi võrra. kas see on äh, resistentne variant? jaa, neid on kaks kuni kolm, kellelgi oli mõistus seda probleemi ette näha äh,, teha see töö, töötada välja selline äh, suhkrupeedi versioon, kes on äh, süst-, äh, nematoodi suhtes resistentne lõppude lõpuks me peame järgnevat silmas pidama. enamik põllumajanduse sisendeid me ei suuda ise toota, me ei suuda toota omaenda äh, traktoreid äh,, väetisi, pestitsiide ja nii edasi. aga mida me teha saame, on kasvatada seemneid. mitte miski ei takista põllumeest jääma äh, selliste äh, seemnete juurde, millel ei ole royaltit, ja kasvatada neid ise, see tähendab, et üle öö, äh, liiga kallist hinda nad küsida ei saa, sellepärast et põllumeestel on alati võimalus minna selle versiooni juurde, millele lisame äh, hinde peale ei ole, aitäh. tänan, Stuart. ja, ja viimane sõnavõtja tema. Äh, aitäh, esimees, ma tahaksin tänada komisjoni selle selgituse eest see on üsna tehniline debatt, nii et paar küsimust. ma näen eh, seda soovi, miks seda pikendust tahetakse ja ma arvan, et on oluline, nii nagu kolleegid ütlesid, tagada see, et eh, saagid on vastupidavamad erinevate kahjurite suhtes Äh, ristresistentsus äh, mitmetelt sortidelt, selle väljaarendamine võtab kauem kui muu töö. väiksemate tootjate jaoks nad võivad ette näha, et sellega võib minna kauem aega. et nad mängu pä- äh,, pääseksid, sest tegelikult on ka teisi tootjaid turul. mul oleks hea meel, kui komisjon suudaks selgelt selgit-, kiiresti selgitada, kas oleks võimalik kas need ettevõtted, mida me praegu vaatame, võiksin abi saada? aitäh, Jan! suur tänu! nüüd ma annaksin sõna meie kolleegile, ehm, eh, kes on äh, siis meid, meie juurde tulnud, äh, eh, kes on kutsunud siia EGS on. aitäh meid siia kutsumast ja aitäh vastu, oma vastuse võimaluse eest Euroopas ei saa me lihtsalt äh, rääkimisega edasi liikuda, me oleme pidanud debatti äh, kasvatajate õiguste suhtes, me peaksime siin edasi liikuma. Te ütlesite, et terve hulga organisatsioonidega on pikki konsultatsioone peetud, kas me võime siis kokku leppida, et enne suve saaksime siin mingisuguse selguse majja? selle ellu, see on elluviimine, millest me räägime, mitte muutus me räägime teise artikli elluviimisest, äh, siis saaks tööle hakata. kui me räägime taimedest, taimekasvatusest Holland, mul on hea meel vastuse eest, aga me ei tohiks enam raisata aega, kui selleks vajadust ei ole. selline on meie võim ju Euroopas, aitäh! suur tänu ja äh, viimane kõneleja suur tänu teile, härra esimees, ma tänan tõepoolest äh, teie toetuse eest äh, sellele äh, pikendatud õigusele, mis on minu meelest positiivne. tegemist on hea kaitsega, see juba iseenesest on positiivne. loomulikult teame, et on väikeseid ettevõtteid, kes on sellega seotud kuid äh, nüüd äh, vaatame selle ettepaneku üle tema äh, tugevaid külge arvesse võttes. praegu väga keerulisi menetlusi, et koos otsustusmenetlus läbi viia ning peame tõesti suutma ette valmistada ka mõjuhinnangud, et tulemus oleks positiivselt kogu ahela ulatuses, mitte ainult ahela alguses et, et äh, siin ei oleks ainult äh, seemnekasvatajatele ja põllumeestele positiivsed, vaid kõigile jaoks, et see mõjutaks hästi ka mm, et see ka tarbijale positiivselt mõjuks. ning äh, pikendamine on tõesti vajalik ja õigustatud kui äh, arvame, et meil on selleks piisavalt alust, siis, äh, äh, siis see eesmär-, ettepanek tehakse, kui meil ei ole piisavalt võimalusi, see ettepanek on juba üsna kaua tagasi esitatud, mina selle küsimuse võtsin enda hoole alla mõne, mõni aeg, natuke aega tagasi, aga ühesõnaga, kui see arutelu käib juba kahe tuhande kaheksandast aastast peale, siis tundub, et see küsimus ei olegi nii lihtne, kui väidetakse, siia on lisatud uusi elemente, me vaatame need tõsiselt üle ning äh, üritame enne suve äh, selle äh, asjaga ühele poole saada. ja kui see lähe toimub hiljem, ei ole ka midagi viga. suur aitäh, suur aitäh teile, proua direktor. ja nüüd lähme päevakorra viimase punkti juurde. Lähme, see puudutab äh, ettekannet, mille esitavad äh, Euroopa äh, juustu ja piimatoodete väiketootjad non sono ancora arrivati i nostri esperti. meie eksperdid ei ole veel kohal, seega teeme viieminutise pausi sest meie eh, esinejad pole veel kohal.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

Bene, kolleegi, allora... nii, kallid kolleegid, lähme viimase päevakorrapunkti juurde. ning see on siis ettekanne, mille esitab juustu ja piimatoodete Euroopa võrgustiku esindaja, nad räägivad oma pilootprojektist. võite kuulata tõlget, ütleb kõneleja mikrofoni. ning hiljutine raport, mis vastu võeti otsustas agrikomisjon ekspost eh, poliit-, pilootprojekti käivitada eh, ka selle kohta, kas eh, Euroopa vahendid on hästi investeeritud. roheliste fraktsioon tegid ettepanekut lisada see punkt meie komisjoni päevakorda ning selle pilootprojekti autorid taotlesid seda võimalust äh, rõhutades, et nad on teinud tihedat koostööd Sante peadirektoraadiga ning ähm, kasutanud äh, kõiki äh, äh, paindlikkusvõimalusi, mida hügieenimäärus neile võimaldab ning lisaks sellele on tegemist lisandväärtusega, sest see puudutab just VKE-sid, mis väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, mis tegutsevad piimandussektoris ning äh, peale selle me äh, ning äh, seega on see dokument selline, mille komisjon võtab vaid ainult vastu või võib, millega võib ta ka, ka tööd teha ning pärast seda, pärast seda ettekannet toimub, toimub Jaani majas kolmandal korrusel juustude degusteerimine ning, ning eh, seega on meil võimalik ka maitsmismeeltega sellest osa saada, sellest ettekandest ning annan oma, eh, annan nüüd sõbrale sõna. Bernadette Delange eh, saab sõna. ta on siin kohal, ta on ka selle föderatsiooni juht juustutootjate eh, eh, föderatsiooni juht ning ka ülemaailmse juustutootjate liidu juht, suur aitäh teile! mitte tootjad, vaid jae, vaid jaemüüjad, ütleb esimees, eh, niisiis suur aitäh, et te siia tulite ning kõhkluseta annan nüüd teile sõna sellest pilootprojektist rääkimiseks. Euh, bonjour à tous, donc euh, je m'appelle suur tänu, mina olen äh, juusu, juustu käsitöö tootja Roona Alpi piirkonnast, kolmekümne kilomeetri kauguselt äh, äh, Lyonist. Ähm, meil on kaheksakümmend lammast ja juba kakskümmend viis aastat oleme me juustu valmistanud, viis aas-, kaheksa aastat olen ma juba tegelenud ka selle Euroopa võrgustikuga ja kaks tuhat üheksa aastal sai see alguse ja ametlikult siis kaks tuhat kolmteist aastal ja suured esimesed edusammud äh, äh, võrgustiku osas tänu äh, eriti just põllumajanduskomisjoni tõttu ja ja teiste tõttu selleks, et vahetada häid praktikaid juustu tootmises. ja alustuseks äh, räägin ma sellest, mis on meie võrgustik, TIS võrgustik ja keda me esindame. ja siin näete te kaarti riikidest, kes hetkel osalevad äh, meie võrgustikus äh, viisteist riiki on seotud sellega, see on üsnagi suur, kuna tegemist on niivõrd noore organisatsiooniga ja nagu te näete, siis Norra, Soome, Rootsi, Ühendkuningriik, Iirimaa ja ka lõunapiirkond kuni siis Sloveenia, Itaalia, Hispaaniani välja. Bulgaaria äh, liitub peatselt samuti ja praegusel hetkel on meil olnud erinevaid kohtumisi ka teiste riikidega nagu äh, Eesti, Leedu ja Taaniga, kes on samuti huvi üles näidanud selleks, et osaleda meie võrgustikutöös ja kolm tuhat kakssada käsitöötootjat äh, on esindatud äh, siis kas piima- või juustutootjad. ja meiega on seotud siis äh, kahte tüüpi ettevõtted, mikroettevõtted, kas siis tõesti need nii-öelda talutootjad, need, kes piima töötlevad, oma karjapiima siis töötlevad või siis äh, lähinaabrite äh, osas ka vähemal määral või siis need, kes ostavad piima mõningatelt äh, tootmistest oma piirkonnast ehk siis kohalikult tasandilt. igal juhul see võib olla kas siis lehma, lamba, kitse või isegi pühvlipiim ja oluline aspekt meie ettevõtetega seoses on järgmine üldiselt on tegemist pereettevõtetega, väikeettevõtetega, kes teevad tööd kohalikul tasandil, mis puudutab siis toormaterjaliga varustatust ja kasutavad traditsioonilisi meetodeid. valdavalt on tegemist pereettevõtetega. ja siinkohal on vaja rõhutada, et tegemist on valdkonnaga, mis on Euroopas kaugele arenenud, tegemist on olulise nõudlusega toodete järele, mida me toodame. Euroopa tarbijad on sellest huvitatud, kes üha enam kohalikku tootmist nõuavad, autentseid tooteid, teatud kvaliteeti ja tihtipeale küsivad, kuidas ja kus on toode toodetud ja sellest tulenevalt paljud äh, meie ettevõtted äh, saavad ellu jääda ja edasi areneda. tegemist on Euroopa tasandi tendentsiga, aga ka maailmas on see üsnagi levinud. ja ja praegu esindame me oma võrgustikus äh, neljakümmend tuhandet ettevõtet seda tüüpi äh, ja tegemist on äh, väga tööjõunõudliku äh, äh, valdkonnaga ja palju töökäsi on vaja, sest tihtipeale me näeme, et traditsiooniline valdkond pigem hääbub, aga samas meie tegevuses on näha teatud dünaamikat ja see puudutab olulisi töökohtade valdkonda meie tegevus on dünaamiline, sellega on seotud isikud, kes on äh, iseseisvad äh, ja võib ka öelda, äh, üldiselt on tegemist isikutega, kes vähem sõltuvad toetustest, kui võrreldes muude põllumajandusvaldkondadega räägin ka müügist. klassikaliselt, eh, traditsiooniliselt meie tootjad eh, müüvad oma kaupa otsekaubanduses, kas siis oma tootmisest eh, või küla või linnaturgudel, tegemist on klassikalise müügisüsteemiga, aga lisaks sellele on välja töötatud ka muud süsteemid, tahaksin seda rõhutada, sest vahetevahel ei, ei mõista Äh, haldus- või poliitilisel tasandil, kas siis kohalikul või Euroopa tasandil seda aspekti, et me müüme ka läbi jaemüügis äh, erinevate asutuste kaudu äh, näiteks juustupoodide või siis ka restoranide või ka supermarketites. ehk siis meie müügivõimalused laienevad ja suures osas müüme me tihtipeale müüme ka hulgi, sellepärast et meie ettevõtted on väherahvastatud äh, kohtades ja selleks, et klientidele, klientideni jõuda, on vaja liikuda linna ja äh, hulgimüüjad on just need, kes siis äh, kauba viivad kas juustupoodidesse või supermarketidesse ja osasid tooteid isegi eksporditata, eksporditakse. me toodame traditsioonilisel viisil väga tihti toorpiimast, mitte ainult, aga valdavalt on tegemist toorpiimaga ja me kasutame seadmeid ja ruume, mis on traditsioonilised, on klassikalised, äh, näete selliseid äh, tootmishoone, kus on äh, rii-, puitriiulid ja kus me kasutame materjale ja taimseid pakkematerjale ja kõik see omakorda on oluline aspekt meie tegevuses ja, ja määratleb meie toote omadusi lisaks toorpiimale ja ka traditsioonilisele tootmisviisile ja ka viimi-, siis nii-öelda pakendamisele. selle tõttu just need väikesed kogused väikesed kogused on just äh, seotud ka sellega, et äh, tegemist on väga töö, palju töökäsi, suurt tööjõudu nõudva aspektiga. me oleme traditsioonilised tootjad, aga me oleme kindlasti äh, professionaalid, tehniliselt pädevad, teame, mida me teeme. see on kõige olulisem element. meid puudutab äh, Äh, toiduohutuse teema, me teame, kuidas me äh, toodame, me teame, kuidas kasutada meetodeid ja just neid meetodeid, mida on pikka aega kasutatud. ja me arvame ja me oleme täiesti kindlad ja me oleme saanud ka kinnitust sellele, et me suudame täielikult ähm, äh, mahtuda Euroopa sanitaarnõudmiste raamistikku meil ei ole vaja mingisuguseid erandeid eh, Euroopa tasandil, vaid meil on vaja teatud kohandusi ja teatud eh, tasandil paindlikkust. me, organisatsioon tekkis sellepärast, et Euroopa raamistik, kui seda lugeda, siis see võimaldab meil eh, toime tulla ja tegevusi arendada aga kui me kohtusime erinevate tootjaorganisatsioonidega Euroopa tasandil, siis äh, saime kiiresti aru, et meil on ühiseid probleeme ja enamus haldusstruktuure äh, ütlesid, et äh, me ei mahu nende raamistikku ja meile asetati erinevaid nõudmisi ja mitmeid äh, haldusnõudmisi, näiteks vajadus registreerida kõike, mida me teeme, äh, koguseid, andmeid, äh, kõik see, nõudmised, mis on sobilikud suurtööstusele, aga mis meie puhul on liiga ajamahukad, sest tegemist on juba niigi ajamahuka tootmisversiooniga. see ei tähenda, et me riske ei kontrolliks me oleme näinud, et meil on sarnased probleemid ja äh, ühised probleemid ja sellepärast me ka kokku tulime ja koondusime. kõige olulisem äh, tööaspekt on esindatus ja meie sektori esindatus Euroopa tasandil. ühest küljest siis äh, nii-öelda need käsitöötootjad ja meie eesmärgiks on teha lobitööd Euroopa Liidu tasandil, teeme koostööd ka teiste sektoritega ja võrgustikus äh, räägime me erinevatest aspektidest, hügieenist, regulatsioonist, aga ka turustamisest meie toodete osas ja ka tootmistehnoloogiate osas, kas siis juustu- või piimatööstuses äh, meil on ka olemas internetisüsteem, kus on võimalik äh, traditsioonilise tootmisega seotud probleemide kohta infot vahetada. ja selleks, et rääkida tehtud tööst ja suundumustest, äh, kõigest sellest on meil ka erinevad üritused. nüüd äh, meie toodete huvide kaitsmine ja äh, meie tootmismeetodite äh, tutvustamine on kõige olulisem aspekt meie jaoks. me äh, võtame arvesse neid probleeme, mis võivad meid puudutada, üks oluline aspekt näiteks puudutab toorpiima põhimõttest seismine ja vahetevahel on räägitud selle ohutusest ja seega me kaitseme oma tootmisaspekte ka selles küsimuses, lisaks muud teemad, mis võivad samuti esile kerkida tavato-, traditsioonilise tootmise puhul. lisaks sellele on oluline välja öelda, et me tahame positsioneerida lähtuvalt sellest, et väga tihti on meid näha ainult kohalikul tasandil või otsemüügis, me tahame välja tuua, et meie tootmismeetodid on erinevad, aga samas müügimeetodid ei ole erinevad, on äh, probleeme, mis vajavad käsitlemist, millega me tegeleme, näiteks äh, äh, toitumisalane info ja ja me peame kohandama neid nõudmisi oma tootmismeetoditega, eh, samuti see, mis puudutab traditsioonilist tootmist ja paindlikkuse rakendamine eh, hügieeni valdkonnas samuti. praegusel hetkel eh, käsitleme me ametlike kontrollide uusi aspekte ja nüüd, äh, mis puudutab meie pilootprojekti, tegemist on siis võimalusega äh, tootjatel parendada oma äh, sanitaarriskide korraldamist ja eelkõige seda, kuidas oleks võimalik selgitada, mida nad teevad inspektoritele, tegemist on olulise aspektiga ja see on võimalus vähendada barjääre ja, ja samuti siis äh, korralikult suhelda äh, büro, äh, meie ametiasutustega. hügieenimäärus võimaldab kasutada Hassa põhimõtteid ja toob välja ka need põhimõt-, aga samas on võimalik kasutada ka hea, häid praktikaid ja sellepärast tahtsime me selle kokku panna, mis lähtub ASAP-i põhimõttest. osades riikides oli juba kasutusel heade tavade eh, juhis eh, kohalikul oma siseriiklikul tasandil aga tänu kaks tuhat kuus aasta arengutele oli võimalik siis äh, seda laiemalt kasutusele võtta. hügieenimäärus võimaldab kohandada meie tootmisviisidele vas-, läht-, lähtuvalt ja samas on ka mitmeid ähm, äh, probleeme tootmistes. ja siin oli küsimus ka vastutuses ametnike poolt äh, ja kohustus äh, tulemusi anda, meil oli mitmeid äh, valdkondi, mis vajasid ähm, äh, paindlikku lähenemist äh, selleks, et kohaneda äh, nõudmistega ja samas aga kohapeal oli meil teatud ametijõududega enam või vähem probleeme lähtuvalt riigist ametnike äh, reaktsioon äh, nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil oli meile tihtipeale öelda, et jah, nõudmised on kõrged, aga see ei ole meie süü, vaid see on Euroopa süü. ja just äh, seetõttu koostasime me Euroopa tasandi juhised selleks, et me hiljem saaksime öelda, et see on, need on Euroopa tasandi äh, nõudmised, ei saa öelda, et see on Brüsseli äh, süü, vaid äh, nüüd tuleb lähtuda nendest andmetest, mis päriselt nõutud on määruse, äh, määrus ei ole see, mis probleeme tekitab, vaid selle rakendamine ning ei ole piisavalt vahendeid, mis oleksid paindlikud ja alati ei, ei ole määruse rakendamise võimalused selged ka kõigile ametnikele äh, ja see erineb siis kas riikide lõikes või piirkondade lõikes, kuidas äh, Euroopa määrust rakendatakse. ja mõned inspektorid ei kiida heaks uut lähenemist ja seda paindlikkust ja võitleme jõuliselt ka selle vastu, ehk siis kalduvus öelda, et te olete traditsiooniline tootja, te meeldite meile, olete nii-öelda kohalike tavasid esindav turistide huvides positiivne, müüte koha peal, aga te olete erandi staatuses, meie ei soovinud mingisuguseid erandeid, me tahame olla tunnustatud tavastaatuses paindlikkus äh, aspekt. juba rääkisin sellest üsnagi pikalt, aga üldiselt äh, need juhised võimaldavad äh, tuua näiteid paindlikkuse kohta, mida kasutatakse erinevates liikmesriikides, selle kohta, kuidas seda on võimalik rakendada, näiteks äh, mis puudutab erinevaid materjale, näiteks kontroll antibiootikumide osas ja kõike seda, e, näited on juhises ära toodud selleks, et ametivõimudel oleks ülevaade, kuidas neid saaks kasutada, teades, et e, neid võimalusi kasutatakse teistes riikides ja ka, et e, tootjaorganisatsioonid igas riigis saaksid sellest lähtuvalt välja tuua, et sellised paindlikkuse aspektid on äh, tegelikult lubatud. samas aga probleem paindlikkusega on see, et äh, paindlikkuse rakendamine sõltub liikmesriikide tahtest, mitte Euroopast, seega kõik see töö, mida me oleme teinud äh, juhiste kokkupanemisel iga kord, jah, me ütleme, et meie toetame paindlikkust aga iga liikmesriik äh, peab äh, rakendamise otsustama. kõik liikmesriigid ega piirkonnad ei rakenda siis seda ühi-, ühel määral. me tahtsime, et me ei jääks hügieenipaketist välja, tahtsime tunnustust meie traditsioonilistele meetoditele ja giidiga oleme selle kinnituse ka saanud me soovisime ja selle aspektiga oleme rahul, lisaks sellele tahtsime lihtsaid vahendeid meie tootjatele, et nad tõesti ähm, ähm, toiduohutuse valdkonna kontrolli all hoida, väga keeruline on lihtsaid juhiseid koostada, mis oleksid nii tootjatel kui ametivõimudele vastuvõetavad kus rõhutatakse määruse rakendamist ja me teame, et isegi väga selge praktiliste juhiste puhul on meil vaja seda, selle kohta ka koolitusi ja seega me käivitasime programmi DG-si, mis võimaldab koha peal seda infot levitada, et oleks võimalik äh, kogu info edastada nüüd äh, paindlikkus, mis puudutab erandeid ja kohu, kohandusi, me äh, tõime välja ainult äh, soovitused, aga mitte mingeid konkreetseid reegleid. mida me veel saame ära teha, me jätkame tööd et enamikul oli meil kohtumine ka tervishoiu peadirektoraadiga ja mitmete riiklike ametivõimedega, me jätkame pingutusi dialoogi loomiseks ametivõimudega kontrollivaldkondas, tootjate ja organis-, tootjaorganisatsioonide ning ametivõimude vahel, ükskõik kas siis kohalikul, riiklikul või Euroopa tasandil ja me soovime, et äh, neid juhiseid käsitletaks äh, ka siis inspektorite äh, koolitusel, et need põhimõtted ja paindlikkuse aspektid oleksid ka osa koolitusprogrammidest ähm, ja me jätkame väljatöötamist tootjate koolitust, juba mainisin DG-sid ja meil on vaja ka koha peal tehnilist analüüsi tootjate puhul kindlasti on vaja välja töötada võrgustikud, et probleemid, tootjad, kellel on probleeme, saaksid äh, pädevat abi. kõikides riikides võib sellega, on teatud raskusi ja selles osas on kindlasti toetust vaja. kõigis nendes küsimustes on need juhised heaks äh, lähtepunktiks, esimeseks etapiks äh, ja üldiselt võib-olla kokkuvõtteks võib öelda, et probleemid, mis püsivad, mida ma juba ka ütlesin, aga mida tahaks rõhutada, et paindlikkuse rakendamine sõltub tihtipeale liikmesriikide heast tahtest, see tekitab moonutusi erinevate töö, tootjate vahel meie võrgustikus ja me oleme teadlikud, et äh, et äh, need tingimused, mis on võimalik luua ühes äh, liikmesriigis, äh, kehtiksid ka teises, lähtudes ähm, toote omadustest. samas ei ole sellel teaduslikku aspekti, aga see, nende juhiste väljatöötamist ja eeskirjade täpsustamisel ei ole mingit põhjust miks ei oleks võimalik rakendada kõiki neid paindlikkuse elemente ja me tahame kindlasti, et Euroopa aga toetaks sellist lähenemist. keerulisemaks probleemiks, nagu te nägite, siis kaart äh, ei olnud täielik, siin oli ainult viisteist riiki kahekümne kaheksast, raske on äh, saada uusi liikmesriike liituma tihtipeale ka seetõttu, et tootjad on vähe organiseeritud, isoleerunud ja me, nende tootjaorganisatsioonide struktuuride loomise toetamine on samuti, millega me tegeleme, aga see kõik on väga vaevarikas ja nõuab palju aega. ja kokkuvõttes oluline on näidata, et ametivõimud, ükskõik kas siis kohe riiklikul või äh, Euroopa tasandil, et küsimus on siis seotud äh, meie puhul äh, mitte ähm, tootmisviisides ja mitte siis turustamisel, näiteks mis puudutab märgistamist kohalikul tasandil vahendaja müümisel ma ei saa öelda, milline on minu juustu toitainete sisaldus, sest äh, aasta jooksul on äh, igakuiselt piimatoitainete sisaldus erinev ja seetõttu on ka juustu toitainete sisaldus erinev ja kuna tegemist on käsitööga, traditsiooniliste meetoditega, kuivatamisega, mis ei ole alati väga ühtlustatud ilma kalibreerimiseta, ei ole mul võimalik öelda, milline on täpselt see toote toiteväärtus ja ma analüüsin äh, ma ei saa kogu aeg seda analüüsida ja erinevaid silte ette valmistada ja see on probleem, mille tõttu äh, turustamise küsimuses äh, on just vaja meid eraldi, teistmoodi kohelda, sest seda nõuab nii-öelda praktiline elu. Je vous remercie ja ma tänan teid kõiki tähelepanu eest. Bene, grazie, veramente. suur aitäh, see oli tõesti äärmiselt huvitav ning eh, palju õnne sellise võrgustiku loomise eest. Lähme nüüd arutelu juurde. Eh, anname kolleegidele sõna, kes sõna on soovinud. kõigepealt Jose Boved, aga ma ei näe siin teda enam saalis, seega saab sõna Erik kõigepealt. suur aitäh teile, härra esimees kõigepealt äh, sõnavõtu eest suur tänu, see oli väga huvitav ettekanne. ma olen ühest küljest äärmiselt liigutatud äh, seda juttu kuulates, sest äh, sest see oli, tegemist oli minu eelkäija algatusega siin, Stefan Le Bon. ta oli üks neist, kes tegi kõik selleks, et selline asi toimuks Eh, aktiivset mälu ei tohi kaotada ning tahaksin öelda, et see oli tõesti väga edukas eh, projekt ja veel kord eh, hetkel, kui me räägime konkurentsist, kui peab ÜPP peale mõtlema, siis te tõestasite, et Euroopa Liidu roll on tõesti aktuaalne ning ja Euroopa Liit on ühtne oma mitmekesisuses. see näitab tõepoolest, et mitmekesine äh, põllumajandus eksisteerib Euroopa Liidus ning et teie poolt toetatud põllumajandus on sama konkurentsivõimeline kui teised. ning see ei tohiks meid kahtlema panna ning ma tuleksin selle juurde, millest me rääkisime täna hommikul. Äh, rääkisime Errans Garcia raportist äh, lamba- ja kitsekasvatussektorist ning äh, olukord ei ole sugugi sarnane liikmesriikides, meil on väga erinev geograafia, erinev ajalugu, erinevad traditsioonid ning on territoorium, kus olukord on väga keeruline, nagu Piemontes näiteks, aga te näitate, et te suudate eh, konkurentsivõimelised olla ja seda territoriaalset mitmekesisust eh, säilitada ning sellised algatused nagu see, millega teie välja tulite, peaksid eh, tooma meid suurema mitmekesisuseni, sest see tasakaalustab olukorda kogu Euroopa Liidus. me ei saa muidugi eh, jääda ükskõikseks eh, selle juurde, et meie tegevus oleks sidusad meie sõnadega. see tähendab, selliseid algatusi tuleks toetada ning mm, erinevatel tegevustel tuleb lubada edasi areneda. suur aitäh teile Te lohutasite tõesti eh, paljusid meie seast, võib-olla mitte mind isiklikult, eh, sest eh, me taaskord näitame, et pole head ega halba tegevust, vaid tegevust, mis võimaldab terri-, territooriumil edasi eksisteerida ning ma ütleksin, et näiteks kitsekasvatuse juures on tihtipeale võimalik oivalist juustu öö, Mm, toota. ma räägin siin prantsuse toodetest, sest neid ma tunnen kõige paremini. on võimalik äh, äh, suurepärase kvaliteete saada erinevate äh, kasvatus- ja kultiveerimismeetodite abil ja see on üks Euroopa suuremaid väärtusi. aitäh, Erik, järgmisena Jose Bovea, kes on, tuli ruumi tagasi. suur aitäh teile. nelikümmend aastat tagasi oleksin ma äh, hea meelega näinud äh, seda heade tavade kogumit, äh, kui ma hakkasin äh, juustu tegema ja kodujuustu, selle asemel oli mul igas hulk nõudmisi, mis nõudsid mul igasugustest asjade tegemist ja, ja neil, sellel pole, kõigel polnud mitte mingisugust äh, äh, seal mingit seost minu poolt tehtavaga, õnneks ma olin juba siis ametiühingu liige, nii et mind ei julgetud eriti korti, torkidest kardeti, et ma aheldan ennast oma kabinetis äh, äh, protestiks radiaatori külge. aga ühesõnaga, äh, samas hästi ei läinud minu kolleegidel, sellepärast et nõudmised ei vastanud absoluutselt nende võimalustele ja tootmistingimustele, arvan, et tänu teie tööle hakkab asi muutuma. üks aspekt on minu meelest äärmiselt oluline selle heade tavade kogumis, see, see on see, et, et talutootjad asi eh, pole niivõrd selles, et nõuti äh, Eh, nõuti, et tuleks teatud reegleid täita, et saada toode, mis ei oleks tervist kahjustav. Eh, eh, ja et levitataks heade tava, häid tavasid, mitte ei esitataks lihtsalt lõputuid nõudmisi. seda on Euroopa Liit arvesse võtnud, see on tähtis, et sel institutsioonid aktsepteeriks liikmesriigi tasandil ja et kohalikul tasandil samuti aktsepteeritakse seda, nii et ma sooviksin seda tervitada, sooviksin äh, head meelt väljendada ka selle üle, et see töö on toimunud kollektiivselt Euroopa Parlamendis, äh, väga paljud äh, saadikud on selles töös osalenud ning on üks inimene, keda ma sooviks eriti soojalt tervitada, sest ta oli Mm, tegi väga suure töö ära, ilma et ta äh, oleks kuidagi ennast esile tõstma hakanud, ta lahkus Euroopa Parlamendist, ta läks pensionile, ma räägin Michel Duponist, ta on, äh, äh, ta oli minu assistent ja ma tahaks tänada Michel Duponi kogu selle suure töö eest, mis ta ära tegi. suur aitäh! jah, aitäh! ja nüüd kokkuvõtted proua Aguilera, palun. suur aitäh. tõepoolest, see, see on väga huvitav äh, algatus, tänan rohelisi, et nad sellise mõtte peale tulid mm see on äärmiselt oluline töö, ma olen sellega pisut tuttav mina esindasin Andaluusiat, Lõuna-Hispaaniat, kes, kus me tegelesime, puutusin kokku nende paljude raskustega, mis tabasid väiketootjaid, väikekarjapidajaid, kes üritasid, kes tihtipeale olid suurtes raskustes ja et äh, ning äh, see Euroopa heade tavade äh, kogum hügieeni kohta on äärmiselt hea uudis ning nagu härra Vovee seda ka ütles, äh, küll oleks mina tahtnud paarkümmend aastat tagasi, <clears throat> kui see meil, et see oleks meil Andaluusias kättesaadaval olnud, see on eriti praktiline Andaluusia talunikele. ma tänan siin kõiki neid, kes esindavad juustutootjate võrgustikku Euroopas, selle hulgas on ka minu äh, Äh, minu kodukandist äh, üks proua, ma näen teda seal, ta on Granada, mis on parim koht maailmas. Mm, muidugi unustamata teisi toredaid kohti, Maria Jesus Jimenez, äh, tervitan siin teda ja kõiki teisi, kes te tulite siia Brüsselisse ja ning tahaksin teid tänada suurepärase töö eest äh, väikestes külades eh, Hannis näiteks eh, minu kodupiirkonnas selliste inimeste suur väärtus on see, et inimesed oskavad, otsustavad jääda oma väikekülla elama ning hakata seal tegutsema, et neil oleks väärikas sissetulek ning eh, võib-olla ka paar töökohta luua peale endale töö leidmise see ei ole mitte ainult töökohtadega seotud, vaid see aitab ka terro-, territooriumil sidusaks jääda. kui oleks palju selliseid võimalusi, siis oleks, oleks ka vähem maapiirkondade tühjaks jäämise ohtu. seega selliseid algatusi peab toetama. arvan, et selline võrgustik on väga eesrindlik, sest äh, tean teisigi valdkondi, kus äh, tehakse käsitööd ja äh, tehakse koostööd, aga, aga juustutootjad on tõesti eesrindlikud äh, ning see protsess sai alguse Prantsusmaalt. meie imiteerisime palju sellest, mida Prantsusmaal tehti Hispaanias ning selline ongi tee, mida mööda edasi liikuda, häid tavasid ja ka äh, traditsioone üle võtta. peame välja töötama sellised normatiivid äh, selliste äh, juustutootjate toetamiseks, et kohalikud omavalitsused sellised, võtaks tõsiselt selliseid juustutootjaid, kes toodavad kolmkümmend juustu päevas, selle asemel paar sama tõsiselt, kui nad võtavad suurtootjaid mõlemad äh, tekitavad toiduaineid, aga äh, samas, äh, samas see, see tingimused on hoopis teised, seega tuleb arvesse võtta häid tavasid, Euroopa reegleid, et kunagi enam tulevikus ei oleks selliseid selliseid karjakasvatajaid, kellel on probleemid, millest te, sellised probleemid, millest me rääkisite. me peame igatahes üritame olukorda parandada. Eh, tänan teid tehtud töö eest eh, ning ainult üks asi, mida tahaksin esile tõsta, minult, eh, minus tekitab muresid see, kui sildistamisel kasutatakse sõna käsitööna tehtud, kui need tooted on töö, tööstuslikult toodetud Eh, tarbijad eh, hindavad kõrgemalt, eh, kõrgemalt toodet, mis on käsitööna tehtud, aga seda tööd ei, seda ei tohi, seda sildistamist ei tohi lubada tööstustoodangule kasutada. see on tarbija petmine ning juust, mis on tootja enda poolt tehtud eritingimustes, on rohkem väärt ja oleme nõus tõesti rohkem maksma. suur aitäh teile tehtud töö eest ja tere tulemast siia ja äh, tundke rõõmu siin olemisest. aitäh, Clara. järgmisena saab sõna kolleeg Buda, palun. Teile äh, tahtsin samuti tänada meie sõnavõtjate heade tavade levitamise eest. näeme, et, äh, et Euroopa põllumajandus on vajab väga selliseid liikumisi, külastasin Prantsusmaal selliseid äh, tootjaid, kes äh, sellest, sellistes võrgustikus osalevad ning näeme, et on selliseid tootjaid, kes äh, sellistele toodetele on turgu, kuid Rumeenias näiteks see nii ei ole, Rumeenias ei äh, ole mõistetud, et äh, on oluline, et äh, et äh, väiketootjad alles jääks, keskenduti põhiliselt tööstuslikule suurele toodangule ning selliseks tootmiseks on vaja ka tegelikku õigusraamistikku. sest meile öeldi, et et süsteemis on üsnagi palju probleeme praegusel hetkel meie teame, kui keeruline see olukord on ning me sooviksime, et äh, sellised võrgustikud areneksid edasi, sest arvame, et see on väga oluline. tahtsin küsida, kas äh, olete kaasa kaalunud ka võimalust äh, kogu prots-, jaotusprotsessis osaleda kuni lõppfaasini välja. tahtsin teada kas olete mõelnud äh, võimaluse peale äh, näiteks kas või äh, poodide loomiseks oma toodete müümise jaoks? Rumeenias näiteks, kas teil on sealsete karjakasvatajatega kontakte? aitäh teile! Um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 E, izuzetno loša, onda je jasno da moramo tražiti neka druga rješenja i ona koja sad imamo na snazi nisu zadovoljavajuća. E, vi ste spomenuli u svom izlaganju e, da je nužno pomoći proizvođačima u njihovom organiziranju. Ja se slažem s vama i voljela bih čuti od vas recept na koji način vi to radite i što bi preporučili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 suur aitäh. suur aitäh teile. De nuevo eh, felicitarle en tahaksin teid taas kord tänada meie komisjoni nimel ja kõigi saadikute nimel tehtud töö eest. Teie kui selle võrgustiku esimees ja kõiki, kõigile teistele suur aitäh, kes te tegutsete eh, koha peal äh, nende suurte edusammudest, mis olete teinud, päevakord äh, on tänaseks lõppenud ning äh, nüüd jälg-, järgneb juustude degusteerimine. see toimub kolmandal korrusel Jannimaja rest-, kohvikus. ja see algab kell kaheksateist null null, kuna me lõpetasime varem kui ette nähtud aga degusteerimine toimub kell kaheksateist null null Lännimajas ning soovime, et te kõik kohale tuleks, homme jätkame komisjon oma tööd eh, kell üheksa null null ja esimees Sikjevski on homme juba meiega, suur aitäh, suur aitäh ja suur aitäh ka härra Poveile!